Madam Kostinger said we that we should start. proua Kostinger ütles, et me peaksime alustama. And you know this decision is important for us. Proszę Państwa, otwieramy posiedzenie nasze. Bardzo... Niisiis, meie koosolek algas tegemist on väga olulise nädalaga. nimelt lihavõtted. ja loodan, et see mõjutab meie tööd positiivselt. kõigepealt kinnitame päevakorra. keegi sõna ei soovi. juhataja teadaanded tõlge on meil pea kõikidesse keeltesse peale tšehhi, malta, slovaki ja iiri keele. veebis kantakse üle meie koosolek ja kolmeteistkümnenda veebruari koosoleku protokoll on ka olemas. nüüd neljas punkt on esimene sisuline päevakorrapunkt. nimelt vahetame arvamusi doktor Bernhard Urliga, kes on Euroopa Toiduohutusameti eh, tegevdirektor. me tahame kuulda selle kohta, mida EFSA hetkel teeb. tegemist on ju väga tähtsa ametiga, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. ja eh, tegemist on olulise ametiga, sest eh, selle eesmärgiks on toiduainetealaste õigusaktide jõustamine, nad teevad tähtsaid teadusuuringuid toiduohutuse vallas samuti ja toiduohutusel on nende tegevus ülioluline. tegeldakse riskide hindamisega, riskide ohjamisega ja informeeritakse meid pidevalt toimuvast. senini me ei ole täiel määral ära kasutanud meie koostöövõimalusi EFSA-ga. nii et ma ei räägigi rohkem, vaid annan sõnajärje doktor Urlile, kes räägib meile EFSA tegevusest, mis puudutab põllumajandussektorit ja seejärel on küsimuste ja vastuste voor, liikmetel on võimalik doktor Uurile küsimusi esitada. nii et palun, sõna on nüüd teil. suur tänu ja tere pärastlõunat, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. mul on hea meel olla siin äh, see on esimest korda, kui ma ametlikult olen põllumajanduskomisjoni ees EFSA tegevdirektorina ja ma tõesti juba huviga ootan meie tänast mõttevahetust. Teie töö ja EFSA töö äh, on paljuski äh, kattumist siin Te, nagu te teate, meie tegeleme loomade tervisega, heaoluga, veterinaarküsimustega, söötade, pestitsiididega ja taimetervise teemadega. Need on need valdkonnad, mida meie oma mandaadiga hõlmame. me oleme riskide hindamise asutus Euroopa Liidu tasandil. ma tahaksin kõigepealt sissejuhatuseks rääkida sellest, mida me teeme selleks, et teie tööd toetada, toon ka näiteid selle kohta ja võib-olla siis räägin ka pisut teaduse ja tegevuspoliitikate vahelisest äh, suhtest, suhetest, et kui meie teaduslikke arvamusi koostame, kuidas need siis mõjutavad poliitiliste otsuste vastuvõtmist Euroopa Parlamendis. kõigepealt EFSA rollist, nagu te teate, EFSA on hullulehmatõve äh, äh, tagajärg tollal äh, seadusandjad Euroopas otsustasid lahku lüüa riskide hindamise, riskide ohjamisest. ja meie EFSA äh, oleme teaduslike riskide hindamise asutus ja me tahame tõesti tugineda teadusele, et tagada toiduainete ohutus. ohutud toiduained ja teadus on see, mis on meie tegevuse mõte, aga uus on usaldus teaduse vastu, tagamaks ohutuid toiduaineid. kui teie, Euroopa kodanikud, teadustõendeid ei usalda, siis ei ole kõikjal suurt väärtust. aastal kaks tuhat kaks olid seadusandjad väga targad, kui nad lõid EFSA. E, nimelt protsessid, andmete koondamine, andmete kogumine e, tsentraliseeriti, aga inimesi ei koondatud. kui me vaatame meie süsteemi ja USA süsteemi, eh, siis need on täiesti teist, teistsugused eh, süsteemid. me otsustasime, et ikkagi teaduslikud teadmised, oskusteadmised jäävad liikmesriigu, liikmesriigi tasandile. aga siis Itaalias Parmas loodi keskus neljasaja viiekümne inimesega, kes siis annab poliitilisi nõuandeid Euroopas ja koordineerib tegevust. see kõik sai võimalikuks tänu tihedale koostööle liikmesriikidele ja on heaks näiteks selle kohta, et me saame tõhusalt töötada ainult koostöös liikmesriikidega täna hommikul EFSA-lt tuli iga-aastane aruanne välja, see puudutab pestitsiidide jääke meie toiduainetes ja aruanne näitab, et üle üheksakümne kaheksa protsendi toiduainetest, mida testiti liikmesriikides, olid kas vabad jääkainetest või need jääkained jäid lubatud normidesse piiridesse, nii et võime olla uhked selle üle, kuidas toiduainet toodetakse Euroopas, kuidas õigusakte jõustatakse ja kuidas riske hinnatakse. ja meie EFSA-s oleme uhked selle üle, et oleme tähtis osaline selles süsteemis, aga me ei tohi muidugi loorberitele puhkama jääda. meil on vaja kogu aeg olla valvel. kui me mõtleme, loomad ja kaubad, eh, nendega kaubeldakse ülemaailmselt, siis ka ohud on ülemaailmsed, pluss veel kliimamuutused pluss äh, muutused tarbijate ostukäitumises ning äh, innovatsioon, mis toimub väga kiiresti teaduses, äh, toiduainete tootmise tehnoloogiates ja paljud valdkonnad, mis kuuluvad teie pädevusse, näiteks AMR, pestitsiidide jääkained, xylella fastidiosa, nodulaarne dermatiit, linnugripp, lammaste kataraalne palavik, kõikides nendel teemadel on EFSA tööd teinud ja otsuseid aidanud langetada Euroopas, tuginedes teaduse andmetele. ma toon kaks näidet selle kohta, kuidas me töötame ja millised on tagajärjed. kõigepealt mikroobide vastane resistentsus, AMR. ollakse ühel meelel selles, et AMR on üks maailma kõige pakilisemaid rahvatervise probleeme praegu ja EFSA koos Euroopa haiguste ärahoidmise kontrollikeskusega veebruaris koostas aruande, mis puudutab AMR-i tasemeid toiduainetes. kakskümmend viis tuhat inimest sureb igal aastal, sest nad on saanud nakkuse, mis ei allu ravile. ja me näeme ka, kuidas eh, AMR on erinev erinevates piirkondades Euroopas. olukord on parem põhja- ja läänepoolsetes riikides ja resistentsus on väga suur Ida- ja Lõuna-Euroopas. ja nüüd, et võidelda AMR-i vastu, selleks on meil vaja integreeritud mitmetahulist lähenemisviisi, arvestada kõiki loomakasvatuse aspekte seda valitsuse tasandilt kuni talunikeni välja. meil on, peab olema ühtne lähenemisviis tervisele, vastasel korral me ei ole edukad, see One Health Approach. Euroopa Ravimiagentuur hiljuti eh, avaldas aruande, kus räägitakse, kuidas poliitikud saavad vastu võtta õigeid meetmeid veterinaarvaldkonnas selleks, et leevendada ohtusid, mis seonduvad AMR-iga ja me tahame siin vähendada Äh, antibiootikumide kasutamist ühelt poolt, aga tuleb need antibiootikumid asendada teiste äh, ravimitega, näiteks vaktsiinidega ja, ja ka äh, talumajapidamiste juhtimise süsteemidega, et oleksid paremad ning on vaja ka loomakasvatuses vähendada lo veterinaarravimite kaitset. samas on vaja ka harida äh, õpetada ja eriti talunikke ja veterinaararste, rääkida neile, kuidas võidelda Aemeri vastu. ja teine näide on naturaalne loomahaigus, see oli Aafrikas, aga Jordaania, Liibanoni ja Iisraeli kaudu tuli see naturaalne dermatiit Türki ja sealt juba Balkanile Kreekasse edasi ja sellel on tohutu äh, sotsiaalmajanduslik mõju Balkanil loomakasvatusele ja te kõik teate, et EFSA komisjoni palvel on palju arvamusi koostanud selle kohta, kuidas kõige paremini saada kontrolli alla see tõbi ja nüüd meie soovitustele tuginedes on algatatud mak-, massiline vaktsineerimine elavate vaktsiinidega ning samuti on hakatud harvendama, välja praakima karjades haigeid loomi, see peab äh, vähendama levikut ja ka jälle väga tähtis oli koostöö liikmesriikidega, sest ainult nende andmetele tuginedes ei olnud võimalik matemaatilist modelleerimist teha ja vaadata, kuidas see haigus levib Ida- ja Lõuna-Euroopas Äh, äh, ja veel üks aspekt, see on teaduse ja poliitika suhe. Äh, kui jah, teadus ja väärtused kokku saavad, läheb asi keeruliseks. me üritame teile kõige paremad teadusanded anda, mis on kaasaegsed, objektiivsed, ei ole kallutatud, et te saaksite otsuseid vastu võtta teadlikult parlamendis, liikmesriikides, komisjonis, aga loomulikult te peate arvestama mitte ainult teaduse andmetega, tegemist on ju majandusega, sotsiaalsete väärtustega, eetiliste aspektidega, mõnikord ka usulised aspektid on kaalul ja see kõik on okei okay, seni, kuni need kaks maailma seisavad lahus. aga mida meie näeme, näeme seda, et mõnikord tekib pinge meie teaduslike andmete vahel ja nende ootuste vahel, mis on poliitikutel. meie andmed mõnikord ei vasta ootustele, mis poliitikutel on. ja siis paraku tihtipeale teaduses saab nagu patuoinas avalikus mõttevahetuses. glüfosaat on üks väga hea näide selle kohta. EFSA koos, on koostanud nelikümmend järeldust pestitsiidide eh, jääkide kohta igal aastal, aga ei märgata neid meiepoolseid soovitusi. Eh, aga tegemist on tugeva regulatiivse süsteemiga, eh, sellele on koostanud kuussada eksperti kogu Euroopast, mitte ainult meie personal. ja minu arvates on eriskummaline see, et kui meie koostame teaduslikke arvamusi neonikotiinide kohta või taliamiidi kohta, siis jah, paljud kiidavad EFSA-t suurepärase töö eest, aga kui needsamad inimesed samade menetluste kaudu e, võtavad vastu järeldused glüfosaati kohta, siis needsamad kodanikuühiskonna esindajad ütlevad, EFSA, teil ei ole õigust, te olete kallutatud ja korruptiivsed. ja üks Euroopa Parlamendi saadik ütles avalikult, et EFSA, te mõrvate inimesi. ja ma pean ütlema, et siin toimub nagu selline meelepärase väljanoppimine. ja ma mõistan seda, miks see nii toimub, siin on poliitilised põhjused, aga ma küsin, et kuidas siis saavad kodanikud usaldada mõnda organisatsiooni, kui seda organisatsiooni diskrediteeritakse põhjusel, et meie järeldused ei vasta poliitikute soovidele. kuidas selgitada kodanikele, milline on Euroopa institutsioonide lisandväärtus, kui institutsioone sildistatakse korruptiivsetena, kallutatutena või isegi hullemana? tähtis on, et meil oleks silme ees see, et EFSA toodab viissada teaduslikku arvamust aastas ja ainult mõned, mis jõuavad äh, avalikkuse tähelepanu alla, äh, vaidlustatakse ja paraku äh, tulemused on EFSA mainele ebaproportsionaalselt suured. nii et ma tõesti palun teid pidagem selle üle avalikku mõttevahetust. peab olema selge, millal me räägime teadusest ja millal on tegemist poliitika ja väärtustega. ja ma EFSA-s tõesti tervitan iga võimalust teiega arutada siin seda teemat. jah, kokkuvõtteks, EFSA-l on tähtis roll, ta ka agrikomisjonile ja rääkisin väljakutsetest, mis meie ees on ja nüüd ma tahaksin kuulata teie ootustest meile ja tahaksin ka teilt tagasisidet meie töö kohta. jah, me tahaksime äh, teile rohkemgi toetust anda teie töös ja suur tänu teile tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele. suur tänu selle väga huvitava ja elava ettekande eest. ja nüüd on siis kord liikmetel. esiteks proua Hoibus. suur tänu, härra Url, selle ettekande eest jah, te rääkisite siin palju usaldusest. jah, et usalduslikud hinnangud, usaldus institutsioonide vastu. ma arvan, et kui me tahame hinnata usaldusväärseks institutsioone, siis peame olema ka kindlad, et võetakse arvesse ka neid uuringud, Ehm, mis on konfliktis sektorite, eh, tööd, tootmissektorite huvidega. näiteks Monsanto glüfosaat eh, alane uuring, eh, nemad tellisid selle. jah, see ei ole just usaldust tõstev, kui sellised uuringud on teie arvamustel aluseks. ja tootmissektori poolt finantseeritud uuringud on meie silmis probleemiks. ja teiseks, kui te tahate usaldust suurendada, siis tuleb tegutseda läbipaistvalt. jah, kui me tahame tegutseda teaduse andmetele tuginedes, siis on vaja ka neid teaduse andmeid üle kontrollida jah, uuringut te võtate aluseks, aga öö, keegi väljaspoolt ei saa üle kontrollida, kust teie alusandmed pärinevad nii et eh, kõik see on midagi, kus te ise saate usaldust suurendada. nimelt, kui te läbipaistvamalt tegutsete ja eh, et teid ei ole, hinnangut ei oleks mingit seost eh, tootmissektoriga. jah. me oleme, teil on siin teadlasi, ja teiegi olete ülikoolis töötanud ja mõistate, et kui e, tootmissektor maksab uuringu kinni, siis ikkagi tulemused e, on meelepärased rahastajale ennekõike nüüd MON kaheksasada kümme on midagi, mis kaheksa aastat tagasi lubati turule. Mm, e, see on muundmais, ristatud muundmais ja tol ajal oli see vajalik umbrohu tõrjevahendite ka vähendamisega seoses. aga nüüd kõik see ei ole enam aktuaalne. suur tänu. kakskümmend inimest on soovinud sõna. igaüks saab maksimaalselt kaks minutit kõneaega ja vabandan, kui ma pean teid katkestama. härra Agnew. Well, I, I... suur tänu. see ei ole eriti minu moodi, et ma toetan mõnda Euroopa Liidu institutsiooni, aga nii see nüüd ometi on, sest te olete ju ikkagi teadlased, kes koostavad teadusuuringuid ja kui ja teised teevad teile etteheiteid, sest teilt tahetakse midagi muud. kui me läheme seda teed pidi, kus see siis lõpeb. Teie organisatsioon ei leidnud glüfosaatidega mingisugust probleemi, me oleme kasutanud seda nelikümmend aastat. mina olen Roundupi kasutanud kogu aeg viisteist aastat ja siin ma olen endiselt. kuhu siis me jõuame niimoodi edasi, mis üldse saab glüfosaatidest ja millist äh, klemikaali siis kavatseb roheline lobi järgmisena hukka mõista? järgmine küsimus see väsimatu negatiivne pestitsiidide vastane reklaam takistab inimestel äh, puu- ja juurvilja söömist, eriti mis puudutab juurvilja, inimesed arvavad, et need on ohtlikud, aga nad ometi peaksid neid sööma, selle asemel, et nad söövad burgereid, pitsasid ja mida iganes, mis on ju vähem tervislikud. meil on tohutu probleem nüüd neokotinoididega. kui me vaatame isegi rapsi väikest taime, selles, selles ei ole piisavalt äh, insektitsiidi. ja kui biomass on nüüd sada korda suuremaks kasvanud ja kui see peaks olema äh, mesilastele ohtlik, siis me peame seda nüüd siis uskuma. samamoodi suhkrupeet, see enne, enne selle soogi koristamist ei jõua see üldse kuhugi. ma loodan, et ja mis puudutab äh, AMR-i, siis seal on meil tõepoolest probleem ja ma loodan, et äh, rohelised jällegi teie jõupingutusi siin ära ei nulli, tänan esimees. suur tänu, härra direktor ja suur tänu teie seisukohtade eest, kõik oli nagu alati väga selge. jah, te rääkisite siin äh, jääkainetest ja nende hindamisest, mis mulle muret valmistab, nimelt nende eh, kui meil on tegemist taimekaitsevahendite jääkainetega toiduainetes ja kui suured kaubandusketid omaenda reegleid hakkavad kehtestama, millel ei ole teadusega mitte mingisugust pistmist, mis on kaugel teadusest. Eh, igasugused ülemmäärad sellistele jääkainetele mis ei kujuta endast mingit väärtust. kuidas te seda kommenteeriksite? minu arvates oleks vaja selgelt öelda, et EFSA teeb oma tööd korralikult ja lihtsalt mingi promo huvides ja muudel põhjustel eh, ei tohi keegi jaeketis hakata oma reegleid kehtestama proua Köstinger. Äh, suur tänu. ma arvan, et enamus siin on seda meelt, et EFSA on väga head tööd tegemas ja et me saame usaldada EFSA-t. igasugused alternatiivsed faktid, mis ikka ja jälle äh, tulevad, ikkagi tulevad ainult väikeste grupeeringute äh, suust, üritatakse hirmu tekitada ja ma arvan, et seda ei tohiks ka üle hinnata. aga kaks konkreetset küsimust. Te rääkisite siin naturaalsest dermatiidist ja muudest tõbedest. kas on teil ka viimast informatsiooni? jah, vaktsineerimine on hästi öö, toiminud ja selle tõve levik öö, loomulikult tekitaks suurt kahju Euroopas, aga kas teil on lisainformatsiooni selle kohta? ja meie jõuavad aruanded ka selle kohta e, niinimetatud e, mustarooste levimine mm, Aafrikast Euroopasse. kas teil on selle kohta äh, mingeid uuringuid ja kas te töötate selle teemaga, see on seenhaigus, mis võib äh, väga ulatuslikult levida ja praegu Aafrikas kannatavad, äh, kannatab saagikus tublisti selle all. kas teil on ka mingeid konkreetseid tulemusi ja lahendusi sellelegi probleemile välja pakkuda? proua Ajuso. Madame Ajuso aitäh, esimees. tahan tänada ka EFSA peadirektorit sellest, et siin olete esimest korda põllumajanduskomisjonis ma tean, et EFSA-t on kõvasti kritiseeritud erinevatel põhjustel, ta ei ole piisavalt sõltuv ja nii edasi. seda seetõttu, et avaldatud raportid ei meeldi kõikidele, aga ma arvan nagu teisedki, et EFSA et EFSA on väga sõltumatu, seal töötavad äh, teadlased ja ma arvan, et nende töö on väga kõrgetasemeline. ja just nimelt äh, on oluline, et me suurendaksime läbipaistvust EFSA töös, võib-olla võib-olla sellele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ja väga hea meel on just seetõttu teid siin näha. võib-olla me peaksime tõesti rohkem tähelepanu pöörama EFSA sõltumatusele. Prosimy pana posła Vanke Kendelera. Härra Vanke Kendelera. Tänan, meneer de voorzitter, eh, ook voor die uitspraak van mijn familienaam. Ehm, Suur aitäh aitäh selle eest, et suutsite mu nime õigesti välja hääldada, ütleb äh, härra Van de Kendeler. ja ma tahaksin küsida teilt äh, hobuse lihaga seotud pettuse kohta Hispaanias. tegemist oli siis hobuselihaga, mis jõudis äh, toiduaine tarneahelasse, sellel ei olnud mingit muud väärtust enam. ja mul on kolm küsimust selle pettuse kohta. esmalt toiduainete tarneahela kontroll me peaksime seda parandama selleks, et selline liha ei jõuaks sellesse ahelisse. kas te leia-, teate mingeid võimalusi kontrolli parandada? sama teema, oktoobrist kaks tuhat kuusteist avaldas komisjon rakendusmääruse, kus puudutati kolmandatest riikidest pärit importi ja hobuseliha importi, mis ei olnud, mille päritolu ei olnud tuvastatav ja see puudutas muuhulgas ka vaktsineerimist. kas te saaksite sellele valgust heita? kolmandaks, niimoodi sisse toodud hobuseliha päritolu ei ole alati teada, osad Euroopa hobused on juba põhimõtteliselt välja jäetud äh, toiduainete tarneahelast. kas siin ei ole tegemist konkurentsimoonutusega äh, Äh, kui me vaatame nüüd Euroopa enda hobuseid ning mujalt sisse toodud hobuseliha. suur tänu, jah. Te ütlesite õigesti, et EFSA on riskide hindamiseks loodud asutus ja tuleb tõesti lahus hoida poliitilistest otsustest, EFSA otsused. aga mul on kaks küsimust. jah on õigesti otsustatud, et see tegevusala oleks piisavalt piiratud, et appa-, ka et oleks personali arv mitte ülemäärane, vaid kompaktne ja kõik on väga aktiivsed ja nüüd me peame mõtlema, et kuidas sõltumatus äh, tagada. Äh, nüüd teiseks, taudide vastane võitlus loomakasvatuses. kas siin kavatsetakse uusi riskihindamisi või öö, äh, midagi muud, kui meil jälle linnugripp on tulemas? siis kindlasti rahulolematus suureneb põllumeeste hulgas, kui midagi ei muuta. kas teil on kavatsus siin mingisuguseid uuringuid teostada? suur aitäh, härra Dano. räägin kolmest molekulist neonikotinoiidide perekonnast. En raison de leurs effets ning nende mõju keskkonnale on väga kahjulik, eriti just mesilastele. praegu vaadatakse läbi äh, seda küsimust äh, ning äh, hinnatakse nende ainete ohtlikkust. kas te plaanite need kolm molekuli ära keelata ja mis saab muudest neonikotinoiididest, mis turul on? Te ütlesite ka, et tuleks läbi vaadata see, kuidas äh, tööstuslikud äh, loomakasvatused äh, toimivad. mina tahaksin küsida, kuidas on võimalik julgustada pigem keskkonnasõbralikke vahendeid kasutama? Oui, merci, monsieur le président. Merci à vous, euh, monsieur le directeur. Härra Andrieu. aitäh aitäh nende märkuste eest ja aitäh selle eest, et täna siin olete, te teate, kuivõrd äh, oluline on teie roll, te aitate kaasa meie poliitilistele otsustele. tahaksin, et te räägitaksite natuke enam oma sõltumatusest, see on meie jaoks väga oluline, sellepärast et see puudutab äh, ameti arvamuste asjakohasust. rääkisite sõltuvuse küsimustest siin, nii et see kõik on väga oluline, kui me oma poliitilisi otsuseid lahe, langetame. Te peaksite mõistma ka, üritama meid enda asemele, meie endi asemele panna. kujutage ette, kui äh, poliitikutele esitatakse mm, suunatud arvamusi Eh, kuidas nad siis saavad võtta vastu otsuseid, see on väga oluline. ja see näide, mis te tõite, oli väga kena. Eh, kui te rääkisite glüfosaatidest, nii et eh, mõistke, kuivõrd oluline on teie roll inimtervisele, rahva tervisele, te räägite tõsiseltvõetavusest Äh, ja ega meiegi roll lihtne ei ole seal selles valdkonnas, sellepärast et meie ju puutume igapäevaselt kokku Euroopa kodanikega. tahaksin küsida ka teadusliku hinnangu kohta. ja selle kohta, et äh, uuringuid tellivad äh, pigem tööstusesindajad kui avalik sektor, mis on sõltumatu me näeme ju ajaloost, kuivõrd lihtne on teatud äh, asju omavahel ühendada ja kuidas see mõjutab poliitilisi otsuseid. suur aitäh teile, härra Haidemaa. Uh, um, Huidemaa. suur aitäh, jah, nõustun paljuga, mis, sellest, mis te ütlesite eriti mikrobiotiline resistentsus. rääkisite äh, oma lähenemisest selles küsimuses ja ma leian, et sellega tuleb tegeleda, ma arvan, et äh, me peame nendesse küsimustesse teaduslikult suhtuma ja peaksime välja tulema ka uute mõtete ja ettepanekutega. teiseks mainisite ka vahet tegemist poliitika ning teaduse vahel, ma arvan, et siin peaks tõesti selge vahe alati sisse jääma mainisite ka taimekaitsevahendeid. meil on oma süsteem, me peaksime seda hindama, peaksime rahul olema, et meil selline süsteem on. küll on mul aga üks väike küsimus selle kohta, mida ka kolleegid mainisid, neonikotinoiidid. kui ma õigesti tean, siis EFSA-l on omad juhised mesilaste kohta. nõukogus oli teatud kahtlusi selle kohta, kas see süsteem ikkagi on hea, äkki saaksite natuke rääkida sellest lähemalt? ja kuidas te seda kohaldate, aitäh? Toma Aguilera. Aitäh, proua Aiala. aitäh aitäh, EFSA peadirektoritele, siin täna viibib. ma olen siinsamas. ma leian, et teie viibimine põllumajanduskomisjonis on tõesti igati asjakohane. sest et paljud äh, küsimused on siin äh, arutelul. EFSA enda tegevust on seotud küsimärgi alla, aga teaduslike uuringute väärtust ei tohiks küsimärgi alla seada, kui Euroopa Parlamendi aruteludes, mitte ilmtingimata siin, vaid pigem mujal, äh, mingi küsimus on põletav, siis ikka seatakse teaduslikud andmed küsimärgi alla, aga ei, me ei peaks nii tegema mina tahaksin väljendada suurt austust teie töö vastu, ma leian, et selles ametis töötab väga palju äh, väga kõrge kvaliteediga professionaalne. ma arvan, et läbipaistvusele võiks rohkem tähelepanu pöörata, kolleegid juba ka rääkisid sellest, see aitaks kindlasti ka paremini mõista seda tööd, mis te teete. mul on üks küsimus, ma ei tea, me praegu vaatleme seda, kuidas kolmandatest riikidest import, kuidas sellele kohaldatakse vahel natukene mm, väiksemat kontrolli ja nii näiteks Brasiilia puhul on olnud raskusi. Euroopas piiridel ei ole mingeid probleeme tekkinud, küll aga Brasiilia võimudega on see küsimus tõstatunud. samuti puuviljade puhul on tekkinud äh, probleeme. kas te saaksite rääkida täpsemalt äh, impordikontrollist, kas see on ikkagi hästi läbi viidud või on võimalik seda parandada? Gracias, presidente. Dos preguntas muy breves. Una proua Senra Rodriguez. jah, aitäh, mul on kaks küsimust. E, kuidas tagada ameti täielik neutraalsus? ja milline protseduur tagab ka nende tööstuse teadlaste neutraalsuse, kes vahel abistavad ametit? jah, suur tänu, direktor Url, e, ettekande eest, jah, mina hindan kõrgelt seda tööd, mida te teete seal, see on tubli töö ja mina poliitikuna mõistan hästi, kuivõrd tähtis on, et me saame tugineda teadlaste andmetele ja e, kui nüüd tõesti üks uuring, e, mis on Santo on tellinud, on halb, siis me jah, ründame. mina eh, hindan ka väga keskkonnakaitsjaid, aga nemadki ju eh, võtavad vastu annetusi, kui mõni ja rohkem kui mõni tootmissektor ja neid eh, rahastatakse ka Euroopa Liidu eelarvest. nii et tähtis on, et meie poliitikutena tõesti äh, Äh, kasutaksime neid andmeid, mis me saame EFSA-lt. ja nüüd on mul järgmine küsimus, et äh, kui palju te tuginete äh, nendele teadmistele, mis on kogutud liikmesriigi tasandil, need neonikotinoidid ja mesilased, see teema. kas te olete ka äh, neid äh, uuringuid, mis tuginevad äh, testidele, praktilistele katsetele, on ka teie uuringutesse kuidagi jõudnud. ja ma arvan ka, et läbipaistvus on väga tähtis, EFSA-l ei ole midagi varjata, nii et tuleb läbipaistvamalt tegutseda. veel kord suur tänu tehtu eest. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas direktoriau, ačiū už patį. härra Roope, suur aitäh aitäh teile ja aitäh kogu selle info eest, mul on päris mitu küsimust. nagu me kõik teame, liikmesriigid saavad otsustada, kas ähm, GMO toot-, vilju kasvatada või mitte, mõningates liikmesriikides seda tehakse, mujal mitte. mina tahaksin küsida teie isiklikku arvamust. kas me peaksime laiendama või mitte äh, muundatud äh, viljade kasvatamist? aasta tagasi eh, kontrollis eh, üks grupp eh, parlamendisaadikuid glüfosiidide osa oma organismis ja norm ületati kümme kuni kolmkümmend korda. joogivees siis. Te ütlesite, et umbes kolmes protsendis toiduainetes on rohkem glüfosaate kui ette nähtud. nüüd Aafrika seakatk. viimasel kolmel aastal Balti riikides ja Poolas on meil sellega probleeme olnud. ja kahjuks muutub see üha teravamaks, hoolimata kõikidest võetud meetmetest liikmesriigi tasandil ja Euroopa Liidu tasandil. aga me endiselt ei suuda jagu saada sellest katkust ma ei tea, mis järgmiseks saab, aga Eestis ja Lätis ja Leedus väiketalud lihtsalt ei suuda enam äh, sigu kasvatada ning see on neile tõsiseks raskuseks. mäletan äh, juttu vaktsiinist, aga tundub, et sellest enam eriti ei räägita, kas see on nüüd tellitud või mitte, kas seda saab kasutada. tahaksime konkreetseid meetmeid, mis abistaksid selles probleemis, selle probleemiga tegelemisel. suur aitäh, proua Tele, Tele. jah, ma pean ütlema, et oleks hea olnud, kui selline kuulamine oleks toimunud glüfosaatide aja, debati ajal siis ma leidsin, et olukord oli täiesti sürrealistlik, mille öeldi, et tuleb äh, selge mõistuse juurde jääda. süüdistati siin inimeste mürgitamises ja nii edasi, mina olin kaasraportöör ja ma äh, minu jaoks oli see täiesti äh, mõistetamatu, et soovi, et keegi kuskil võiks soovida, et mu lapsed sureksid vähki või muusse. nii et siin on väga raske jääda täiesti külmaks kuid samas ei tohi mingil juhul segi ajada ka eh, tõsiseltvõetavaid EFSA hinnanguid eh, sellistega, mida ei saa tõsiselt võtta, nii et kui me ei suuda seda vahet teha, siis eh, see on väga oluline, samuti me räägime siin neonikotinoididest, me tahaksime rohkem infot teie töö kohta niimoodi, et äh, populism ei tõstaks enam pead ja äh, jahutataks natuke kired maha. suur tänu, suur tänu, mm, ütleb härra Test, tänu, et tulite. me arvame, et vähemasti kord aastas peaksite tulema meie ette, et saaksime neid asju koos arutada. Te rääkisite, et et üheksakümne seitsmes protsendis toiduainetes mingeid soovimatuid jääkaineid ei tuvastatud. kõik jäi normide piiridesse ja e, ka nüüd see kolm protsenti, kas need on teatud toiduained või teatud piirkonnad, kus need kolm protsenti rohkem esinesid? ja AMR-ist räägiti siin. E, kas teil on e, ka andmeid selle kohta, et kui palju on süüdi siin äh, meditsiinisektor ja eh, te rääkisite ka sellest, et kui eh, EFSA eh, soovitusi ei taheta näha, siis rünnatakse EFSA-t. jah, me teame, et Alam Saksimaa lastekaitse lastekaitsetöötajad on öelnud, et talupoega, talumeeste, põllumeeste lapsi lausa rünnatakse koolides. võib-olla peaks õpetajaid informeerima rohkem nendest teemadest, et lapsi ei ahistataks, taga ei kiusataks millegi pärast, mis puudutab põllumajandustootmist ja meie keskkonnaminister äh, on ka juba meetmeid võtnud sellise äh, põllumeeste laste kiusamise vastu samme ning äh, peame mõtlema, et arstid ennekõike, politseinikud, õpetajad ja teadlased on selline hierarhia mm, Äh, ja mis äh, on maine alusel järjekorda pannud, pandud avalikus, avalikkuses uh,. Thank you very much uh,, I come here. suur aitäh, härra Flanagan uh, tihtilugu uh, tulen siia tööle selleks, et midagi otsustada, aga ta, vahel õpin ka väga palju ilmselgelt me tahame teid usaldada ja see on väga oluline, aga äh, härra Müller rääkis äh, siin ettevõtete usaldamisest ja keskkonnaorganisatsioonide äh, usaldamisest. nii ehk nii, ühe või teise eesmärgiks on raha tegemine ja sellest tulenevalt Need äh, uuringud, äh, mida koostatakse, ei tee lõppu millelegi, kuid samas töötama mm. koos ühe kartulikasvatajaga ning äh, ma tahaksin teada, kas tõesti see, mida ta kasvatab, on siis surmav ja, ja mürgitav, aga mulle valmistab muret ka see, kuidas siis tegelikult see ähm, taimekaitsevahendite kasutamine toimib. ja samas talunikud ütlevad, et nad ei suudaks oma lapsi toita, kui nad ei kasutaks neid vahendeid. ja ma tahaksingi teada, mida te arvate sellest. rohelised äh, ja üks äh, Iirimaa saadik glüfotsiidide osas oma algatuse teinud ning selles ettepanekus on öeldud, et Monsanto tuleks, vastu tuleks hagi alustada sellepärast, et nad on võltsinud andmeid. see kõik paneb mind muretsema selle üle, mis siis tegelikult toimub. ühest küljest kuulatakse ühtesid, teisalt teisi ja aga kas seal sa siis ei nõustu teiste organitega äh, mainisin siin Roheliste Iiri saadiku ettepanekut. kas siis ei tuleks glüfotsite arvamus tagasi võtta ning astuda kõik sammud selleks selgeks teha, mis nende glüfotsiitidega siis on. Of glyphosate, like why is there such miks siin on nii suured erinevused, miks üks organisatsioon ütleb, et me peaksime tõesti muret tundma, teisalt jälle öeldakse, et me ei peaks eriti, tahaksin teada. palun vaadake ka kella, kui, kui räägite nüüd härra Tarabella. tänan, esimees, härra direktor, tänan teid sõnavõtu eest, mina kuulun nende saadikute hulka, kes on mõnikord teie asutust kritiseerinud, on selge, et ma selle põhialuseid ei sea küsimärgi alla, et see, teie tegevus on väga vajalik otsustajate jaoks ja toiduohutuse tagamiseks. Te olete väga kasulik institutsioon. mõned aastad tagasi kritiseerisime koos mõnede kolleegidega mäletate proua Banati juhtumist? see oli skandaalne juhtum, teda, tema elulugu muudeti teie kodulehel pisut ta kuulus ILC-sse nagu mitmedki instituut, Life Science Institute, ILS, nagu mitte teisedki. see i, nimi on ilus, aga mis selle nime taga on? tegemist on akadeemiliste ringkondade, aga ka äh, riigi ja tööstuse esindajatega ja, ja nemad on just rahastajad, Monsanto, Dole ja teised kõik need toiduainetööstuse hiiglased, kes valmis, kes toodavad siis äh, seemneid ja pestitsiide. kas te olete võtnud meetmeid selleks, et pisut piirata oma sõltuvust sellest instituudist, mille nimi on väga ilus, kuid mis tegelikult varjab sõltuvust tööstusest? Te kannatate võib-olla vahendite puuduse all ja võib-olla, ja sõltumatute teadlaste puuduse all. nii et ma tahaksin teada, kas pärast proua Banati juhtumit, mis ei olnud võib-olla üksikjuhtum, olete võtnud äh, meetmeid selleks, et tõsta oma sõltumatust sellest instituudist. see lugu juhtus neli-viis aastat tagasi paraku. härra Caputo. suur aitäh, aitäh teile ja aitäh eelkõige Äh, peadirektorile selle eest, et ta siia tuli. ka mina olen vahel tõstatanud ESA tegevuse, aga muidugi austan väga seda tööd, mida seal tehakse. tahaksin ühe aspekti juurde tulla, mida siin on juba käsitletud, aga ma arvan, et see väärib teiepoolset otsest vastust. nii et tulen selle juurde tagasi keemiliste äh, ainete amet viieteistkümnendal märtsil äh, ütles, et glüfotsaadid ei ole kantserogeensed. lisaks sellele ka EFSA ja Maailma äh, Terviseorganisatsioon kaks tuhat viisteist on aga ikkagi glüfosaadid pannud võimalikult kantserogeensete ainete hulka. ning te jääte oma seisukoha juurde. Nende mõlema ameti seisukohad võivad nüüd aga viia selleni, et glüfosaat äh, Euroopas äh, kasutatakse veel viisteist aastat kui kasutatakse ainult ühte molekuli ja mitte ülejäänud seitsesada viitekümmet varianti. aga sellel võivad olla ka omad sünergiad teiste keemiliste ainetega. ehk siis selle alusel on äh, ka Saksamaa mm, alustanud riskihinnangu, koostanud äh, ka mm, glüfosaatide rakkerühma Äh, ning äh, uurinud siis nende mm, mõju taimekaitsevahendites. ning äh, me teame, et vabaühendused ning teadlased on kritiseerinud kõvasti selliseid töid. me teame, et see on vastuolus ka teadusliku arvamusega EFSA on lähtunud teaduslikest andmetest, kas EFSA on lähtunud teaduslikest andmetest glüfosaatide mürgilisuse hindamisel? Eh, eh, proua Schreier, härra pres-, härra direktor, ma ei ole kõiki dokumente jõudnud läbi lugeda, aga, ja jõudsin just kohale, mul on mõned küsimused, aga, ja eelkõige Hollandi kohta. nanotehnoloogia on tähtis Twente ülikooli uurimisvaldkond, me uurime uusi toiduaineid, uusi tehnoloogiaid ja siiamaani arvasin ma, et me ei pea muretsema, kuid viimati äh, vee raamdirektiivi kontekstis oleme me kuulnud äh, kriitilisi hääli ja ma ei tea, mis on nüüd tõsi, mis mitte. kas te võiksite pisut selgitada olukorda? me, selle kohta on koostatud raporteid ja neid on tulemas ka edaspidi. enne aasta lõppu peame Keskkonnakomisjoni nimel seisukoha võtma. tänan, härra esimees, härra Ferrand. räägitakse palju populismist kuid mina ei vastuta Euroopa põllumeeste meeleheite eest, selle eest vastutab ultraliberaalne poliitika, mis on viinud poliit-, aja, põllumajanduse sinna, kus ta praegu on. meil on võimalus põllumajanduskomisjonis rääkida ka keskkonnateemadest nagu jälgitavus. täna ei kontrollita tootmisahelat ja paraku olgu siis Prantsusmaal või mujal, ei ole piisavalt äh, inspektoreid, kontrollijaid. minu jaoks on oluline küsimus märgistus. esimesest jaanuarist kaks tuhat seitseteist tuleb läbi viia kontrolli. üks toode viiest täna näitab, kus on toode valmistatud. Euroopa Liidu märgistus iseäranis moonutab läbipaistvust, minu meelest siin on tõsine probleem, mis on seotud just Euroopa Liidu märgistusega, mis ei näita tegelikult mitte midagi ja mis varjab just nimelt äh, pettusi, eriti näiteks äh, Hispaania päritolu veinide osas, aga ka mõnede teiste nagu oliiviõli, veiseliha jälgitavusega. märgistamine on minu meelest kaks olulist teemat selleks, et meie tooted võiksid olla kvaliteetsed, vastaks keskkonnakaitse nõuetele Euroopa liikme, Liidu liikmesriikides, tänan. härra Häusling. jah, <clears throat> härra Url, keskkonnakomisjonis te pidate samasuguse ettekande enam-vähem jah, ja kaebasite kahe maailma üle, et ühelt poolt poliitikud ja teiselt poolt need sõltumatud teadlased, keda peab piiramatult usaldama ma arvan, te peaksite ikkagi pisut korrigeerima oma seisukohti. kui need sõltumatud usaldusväärsed teadlased on juba nii palju vale otsuseid teinud, DDT, atsatsiin, PCB ja muud ained. jah, kõik oli kahjutu teie arvates ja pärast selgus, et ikkagi jah, et uuringud, mis selle järeldusele viisid, ei olnud sugugi sõltumatud. jah poliitikutel on tähtis funktsioon veel juures, peavad kaaluma teadlaste soovitusi. et see kaalumise protsess on meil ka veel, nii et eh, jah, teie esindate sõltumatut teadust ja teiselt poolt siis poliitikud, eh, selline vahetegemine ei ole tõsiseltvõetav. jah. Eh, nii et tõesti kõigepealt tuleb teil tagada sõltumatud e, uuringud, aga samas e, veel tootmissektor peab üle kontrollima pärast, kas e, kõik on ikkagi kooskõlas ja teostatav, aga midagi sõltumatut teha teil ei õnnestu, sest teil ei ole selleks lihtsalt piisavalt rahalisi vahendeid. ja sõltumat-, ohuteatus tuleb ikkagi ka üle kaaluda, üle läbi hinnata, teie soovitused. jah, sõltumatult tuleb teil äh, analüüsida ja kui teil see õnnestub, äh, siis on ka teie maine teistsugune. Äh, jah neonikotinoidid, jah, Te ütlesite et, et üheksakümmend seitse protsendi toiduaineid eh, ei olnud mingite kahjulike jääkainetega, kõik oli normi piirides, aga ma ütleks, et see kolm protsenti on ka liiga palju, kus need jäägid olid. ja pestitsiidide kasutamise teema. Eh, eh, võib-olla kommenteeriksite veel seda? härra Bovee, palun härra Url, hea meel on teid siin näha. juba pikki aastaid teen, töötan koos EFSA-ga ja ma tänan härra Tera-, Tarabellat selle eest, ta tuletas meelde Banati loo. tänu sellele EFSA alustas tööd, mille eesmärgiks oli olla sõltumatum äh, huvide kok-, konfliktide osas ja muidu poleks ilmselt nii kiiresti õnnestunud edasi liikuda. nii et probleem on reaalne, kuid võtame järjekorras. esimene probleem, teaduslikkuse küsimus. meil on täna probleem meetodiga, sest iga kord, kui mõnda toodet hinnatakse, siis dokumendid on ettevõtete poolt esitatud. seda me näeme Monsanto puhul, Bayeri puhul, Dowli puhul, need on dokumendid, mille põhjal hinnatakse. ja siis tuleb ekspertiisikomitee, mis vaatab läbi, kas on teadusartikleid, äh, samateemalisi või teistsuguseid, ja siis kallutatuks muutub asi siis, kui tule, tuleb sellest, et algdokumendid on ettevõtete dokumendid, ehk siis oleks vaja sellest süsteemist väljuda, sest kui algdokumendid on kallutatud, siis ka jätk on ju kallutatud. ja siin ma jõuangi teise aspekti juurde. täna on kõik nõus, et EFSA peab olema sõltumatum ja teie ise ka tegelete EFSA-siseselt selle küsimusega. ainult üks viis on aga olla iseseisev ja kõik teavad, see on raha. ehk siis, kui me tahame et meil oleks amet, mis oleks sõltumatu, sõltumatu tööstusest, siis Euroopa Liidu eelarves peab sellel ametil olema ka vähemalt pool, poole, poole rohkem vahendeid. me ei saa olla sõltumatud ilma finantsvahenditeta. nii et me käituksime targalt selleks, et kaitsta EFSA iseseisvust, öeldes, et meil on vaja selleks vahendeid. ja sellisel juhul oleksid meil ka eksperdid kõikides valdkondades, mis, kes oleksid sõltumatud, kellel ei oleks muid tööülesandeid ja see võimaldaks selle kahemõttelisuse ja, ja huvide kokkupõrked kõrvaldada niisiis, EFSA-le on vaja raha, see on ainus lahendus, kuidas ta sõltumatuks muuta. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole. ja sellisel juhul annaksin sõna Euroopa Toiduohutusameti EFSA tegevdirektorile veel viieteistkümneks minutiks. ma tänan tänu saadikutele kakskümmend küsimust viieteistkümne minuti jooksul vastata, see on suur väljakutse. aga härra Poveest alustan, et rohkem raha EFSA-le oli üleskutse. jah, Euroopa Parlament on eelarvepädev asutus, just õige koht selleks, aga ma tahaksin nüüd grupeerida küsimused läbipaistvus, sõltumatus ja andmed alustan viimasest andmed, sest sellele viidati rohkem kui üks kord. jah, määruse koostas see parlament siin ja taotleja loa saamiseks peab esitama ka andmed, et meie riskide hindajana saaksime otsustada toote ohutuse üle. see puudutab pestitsiide, toidulisandeid, söödalisandeid, ravimeid ja nii edasi. võib muidugi seda menetlust kritiseerida, aga seadus näeb nii ette, määruses on nii kirjas. nii et kui seda muudetakse, siis siin parlamendis on see koht, kus seda te saab teha. seadusandjad, parlament ja nõukogu saavad muuta seda, kuidas uuringuid ja hinnanguid Euroopas tehakse praegu on nii, et taotleja peab tulema meile koos toimikuga, kus on piisavalt informatsiooni, mis on koostatud OECD suuniste kohaselt, kuidas uuringuid teha, see ei ole midagi, mis ettevõtted on ise välja mõelnud, OECD-l on ülemaailmsed normid, mis näevad ette, kuidas kantserogeensuse uuringuid maisi kohta tehakse, rottidel näiteks. Äh, ja sõltumatud laboratooriumid äh, teevad seda, neid laboratooriume sertifitseeritakse ja ikka on asi veel kahtlane, nii te ütlesite, et aga me siiski ei usalda täiel määral neid andmeid, sest tootmissektor ju tellib need uuringud, tegemist ei ole sõltumatu organisatsiooniga nagu Ravimiamet või EFSA või kes iganes. kui seda muudetakse, siis selleks on vaja tugevat poliitilist tahet, meie ise seda teha ei saa, meie oleme kohustatud kasutama neid andmeid, mis taotleja esitab pluss kõik muud olemasolevad teadusandmed kirjandusest. glüfosaadi puhul me vaatasime läbi üle seitsmesaja erineva uuringu ja väljaande ja mitte ainult sektoris sündinud, vaid kõik, mis on kättesaadav teadusmaailmas. Äh, äh, toon ühe näite. USA-s praegu viiakse läbi mitme põlvkonda hõlmavat uuringut eh, ühe aine toksilisuse kohta ja sellesse eh, ühte uuringusse läheb kolmkümmend miljonit eurot maksumak-, dollarit maksumaksja raha. meie teeme sadu uuringuid aastas ja hinnanguid aastas. jah, kui meie saaksime tellida äh, Äh, ise need uuringud, siis lähe, selleks läheks vaja sadu miljoneid eurosid juurde, mitte viis miljonit ei ole piisav. Äh, ühiskond maksab nende uuringute eest, raha tuleb eelarvest või taotlejad, kes tahavad turustada oma toodet, maksavad uuringud kinni aga meie EFSA-s hindame kõiki neid uuringuid, mis tulevad äh, vaatame, kuidas nad on üles ehitatud, koostatud, kui loogilised nad on ja me hindame uuringuid objektiivselt, ükskõik siis, kes need uuringud on koostanud või tellinud ja üritame olla objektiivsed. meil on hea menetlus, mida kasutatakse kogu maailmas. kui keegi tahab seda muuta, siis selleks on vaja äh, tugevat poliitilist tahet. nüüd meie inimeste sõltumatus siin räägiti sellest, et kuivõrd sõltumatu meie personal on. nelisada viiskümmend töötajat on meil. Nemad peavad kinni pidama personali määrusest, peavad deklareerima oma huvid iga aasta, nad on sõltumatud, nad on nagu Euroopa Komisjoni ametnikud aga nende lepinguline suhe on teistsugune, meil on ainult viie aasta peale lepingud nendega sõlmitud. ja Euroopa on otsustanud kasutada liikmesriikide eksperte ja ma arvan, et see oli väga arukas otsus seadusandjalt. meil on nüüd võimalus eh, koguda eksperte, näiteks kui me tegeleme eh, putukatega eh, toiduainetes ja söödas, siis me pöördume nende inimeste poole, kes on kõige pädevamad putukate vallas ja töötame nendega koos gruppide kaudu ja kuidas tagada sõltumatus. härra Bovee, härra Hoisling, te ju teate, meil on väga tugev poliitika just sõltumatuse seisukohast, kõik peavad huvide deklaratsiooni esitama, kui nad meil töötavad. kaheksa tuhat deklaratsiooni me hindame läbi igal aastal huvide kohta. kolmkümmend viis tuhat eh, teemat on päevakorral meil igal aastal, see on tohutu koorem, aga me töötame selle kõik läbi, et olla sõltumatud. kas saab olla sajaprotsendiliselt sõltumatu? tuleb olla pragmaatiline selles mõttes, et ülikooli teadurid täna Horisont kakskümmend kakskümmend programmi raames öö, äh, on sunnitud leidma partnerid erasektoris uuringute läbiviimiseks ja loomulikult öö, tootmissektor annab ka oma parimad ajud nende käsutusse. vastasel korral ei ole võimalik häid tulemusi saavutada. ja siis, kui tullakse EFSA-sse, öeldakse, et oi, aga teil on sidemed tootmissektoriga. ma arvan, et siin on tekkinud tõesti pinge, ühelt poolt innovaatiline Euroopa, konkurentsivõimeline Euroopa, mida me tahame, me tahame, et teadusuuringuid, innovatsioon areneksid ja samas äh, ohutuse hindamisel me tahame täiesti sõltumatuid eksperte. meil on vaja pragmaatilist lähenemisviisi, tugev sõltumatuse poliitika, tuleb ära hoida huvide konfliktid, aga meil on vaja inimesi, kes on ka reaalselt, reaalsete probleemidega tegelenud, teadusuuringutega ise tegelenud ja see tasakaal ei ole nii mustvalge. meil on jah, tegevuspoliitikat, rakendusmeetmed ja me ka moderniseerime oma poliitikat ja üldsusega praegu toimub konsulteerimine edasi meie sõltumatuse poliitika üle ja ma kutsuks ka teid üles andma oma panust sellesse ajakohastamisse, meie sõltumatuse poliitika uude versiooni. EFSA-l on kõige rangem sõltumatuse poliitika Euroopas, kas see on ideaalne, ei ole sugugi aga tasakaal on meil ühelt poolt sõltumatuse ja tippteadmiste vahel. see on midagi, mida me äh, otsime iga päev ja huvidek-, deklaratsioonid meie tuhandete ekspertide kohta on üleval ka meie veebilehel, siin ei ole mingit saladust ja läbipaistvus ja andmed. glüfosaadi kohta öelda, et kuidas nii, et te kõiki uuringuid ei avalda, mida te kasutate oma töödes? aga kujutage ette, kui taotleja investeerib miljoneid eurosid mõnda uuringusse, siis leitakse, et see on nende öö, omand, intellektuaalne omand ja omand, kui ta on intellektuaalne omand, kuulub kaitse alla Euroopas. ei taheta ju, et konkurent võtab selle uuringu ja läheb Hiinasse või Brasiiliasse ja saab seal turuloa, ilma et oleks ise pidanud uuringut läbi viima, vaid see uuring oli läbi viidud ja rahastatud teise firma poolt. jah, kui me oleme läbipaistvad, jah, me peame ka intellektuaalomandit samal ajal kaitsma. jällegi, kõik ei ole nii mustvalge. jah, me peame kaalutletult otsuse selle kohta tegema ja Euroopa Kohtu lahendid on meile juhtnööriks, mis meil aitab orienteeruda siin ja Arhusi konventsiooni alane otsus tuli hiljuti Euroopa Kohtust, mis muudab seda, kuidas me uuringuid avaldame mõneti. ja neli Euroopa Parlamendi liiget palusid juurdepääsu dokumentidele, et kõik dokumendid kätte saada glüfosaadi kohta ja esimest korda siis selle peale me avaldasime kümme tuhat lehekülge tooreid andmeid selleks, et teadlased saaksid need läbi sõeluda me tahame, et EFSA tööd saab analüüsida ja öö, ka paljundada ja kasutada, aga ka kui on vale, siis kritiseerida. aga me ei saa tegutseda väljaspool õiguslikku raamistikku, me ei saa kõike veebi üles panna. me peame ikkagi lähtuma sellest õiguslikust raamistikust, mille teie olete meile andnud. mul on veel paar minutit jäänud ma vaatan kiiresti küsimused läbi, sest enamik neist jah, paraku jäid vastuseta. härra Dorfmann, et kas ikkagi on vaja madalamaid norme kui praegused, mis puudutavad maksimaalseid jääknorme. Äh, ma ütleks, et praegused normid tagavad ohutuse kõik, mis jääb allapoole neid ohutud norme juba, on kvaliteetsem, see on kvaliteedi küsimus, see ei seondu enam ohutusega. kui tahetakse kvaliteetset toodet, siis saab muidugi alandada neid norme, see võib olla turustamise strateegia, et eristuda teistest tootjatest turul. aga ohutusega ei ole seal enam mingit pistmist. härra Ajuso proua Ajuso Äh, rääkisite sõltumatusest, jah, me töötame koos parlamendiga, et ka teie annaksite oma panuse meie sõltumatuspoliitika alastesse konsultatsioonidesse. nii et hea meelega kuulaksime teid ka. nüüd, äh, kuidas me äh, leiame need teadlased, keda me kasutame. Nad töötavad riskide hindamise organisatsioonides, ülikoolides, tead-, haridusasutustes liikmesriikides ja nad on jätkuvalt seal tööl, liikmesriigid maksavad neile palka ja see on meie jaoks üks kõige suuremaid probleeme. Eh, kui me palume kõige paremaid eksperte, siis tööandja ütleb, et jah, te võite meie inimesi kasutada, aga me tahame tuhat eurot päevas nende eest saada. ja meil ei ole seda raha. nii et senini see süsteem on tuginenud vabatahtlikele kes tegutsevad liikmesriikide uurimisasutustes ja liikmesriigid lubavad neil viiskümmend päeva aastas töötada Euroopa projektide kallal. see on suur päevade arv, aga praegu on majanduskriis ja meile öeldakse ikka rohkem ja rohkem ja me ei saa enam lubada seda, et me anname oma parimad inimesed Euroopa projektidele EFSA-le. aga ilma nende inimesteta me võime oma poe kinni panna nii et Euroopa mudel on väga arukas mudel, aga samas ka väga delikaatne mudel. meil on vaja poliitilist tuge, et liikmesriigid tõesti lubaksid oma parimatel inimestel teha riskide hindamist Euroopa projektidele. see on võib-olla kõige suurem väljakutse, mis meie ESFSA tulevikus on. kuidas kaasata kõige paremad teadlased, ilma et me neile maksaksime, ilma et me nendega lepingu sõlmiksime ja öö, äh, ilma, et me neile pak-, pakuksime siis pärast väljundit suurtes teadusajakirjades. selleks on vaja liikmesriikide ja parlamendi poliitilist toetust meile. siin küsiti ka neonikotinoidide kohta. jah, me teame, et aastal kaks tuhat kolmteist keelustati need ja komisjon palus, et me koguksime andmeid juurde, mis kinnitaksid seda keeldu ja aasta kaks tuhat kuusteist sügisel need äh, andmed avalikustati ja praegu me hindame täielikult üle kõike selle, kuidas neonikotinoide kasutatakse ja novembris kaks tuhat seitseteist tuleb uus äh, raport, uus hinnang nikotinoidide riskidele, mida, nikotinoididele kohta, mida kasutatakse Euroopas. nüüd see äh, suunisdokument, mis töötati välja aastal kaks tuhat kaksteist ja mida me arutasime kaks tuhat kolmteist ja neliteist liikmesriikidega. alaline komitee ei ole seda veel vastu võtnud, sest mõnedel liikmesriikidel on reservatsioone, aga neonikotinoidide puhul me kasutame juba seda uut suunisdokumenti. Euroopa Komisjon on palunud seda teha. härra esimees, jah, väga palju oleks veel öelda, aga aeg on otsa saamas nii et olen valmis teile kirjalikult vastama. ma pean silmas neid küsimusi, millele mul ei õnnestunud vastata. ja ma olen valmis teiega alati ka kontaktis olema, ka isiklikult ja kord aastas vähemalt olen valmis tulema teie komisjoni ette mõtteid vahetama. ja nagu ikka, me õpime väga palju teie küsimustest, palju rohkem kui minu vastustest võib-olla aga mul oli hea meel, et nii palju küsimusi esitati ja suur tänu selle võimaluse eest siin olla. suur tänu. suur tänu selle väga paeluva esitluse eest. tundub, et äh, olete te muutnud ennast väga populaarseks meie hulgas läbi oma vastuste nii suuliste kui kirjalikke. kui on liikmeid, kellel on tunne, et äh, nende küsimused ei saanud vastust, siis ma annan teile sõna veel üheks vooruks. kuid tundub siiski, et kõik on rahul. ei siiski. härra Agnew muidugi ei jätnud võimalust kasutamata, jah? Teil on sõna nagu kolleegid Hauslingil ja Flanaganil oli kolm minutit, siis mina küsiksin veel ühe küsimuse. ja need on siis reaalsetes tingimustes uuringud neo, neonikotinoidide puhul. kuidas Ühendkuningriigis on nii, et ühed piirkonnad saavad neid kasutada, mõned mitte? ja kas ei võiks kasutada mesilaste pidajate kogemust, et uurida, kus on suremus suurem. et kas me saaks sellest midagi õppida, ma üritasin oma põllu, meie põllumajandusministeeriumi veenda, et nad midagi ette võtaks, nad ei teinud, aga äh, reaalsed katsed koha peal ütlevad meile mitte midagi, roheliste lobi ütleb meile väga vähe. jah, minulgi on jätkuküsimus neonikotinoidide kohta jah, äh, nüüd tuleb uuring, äh, äh, komisjon, see on veel avalikustamata, aga juba esimesed järeldused on juba tehtud. et ei keelustata veel. nii et tulemused, need ei ole veel avalikustatud, aga komisjon on juba järeldusi teinud. EFSA alles uurib kuidas te seda selgitate? jah, kui uuring valmib, siis saab EFSA järeldused teha ja millal me neid saame oodata? aga kuidas komisjonil juba praegu mingid järeldused saavad käes olla? suur tänu. võib-olla räägiksime veel natuke pikemalt mesilastest tõepoolest mitmed inimesed on selle kohta küsinud ja kevad on ka käes, nii et küsimusi tuleb aina juurde. nii et palun, kas te ütleksite võimalikult rohkem meile midagi mesilaste kohta? suur tänu. Neonikotinoidide kohta, nagu te mõistate, ma ei saa siin Euroopa Komisjoni nimel kuidagi sõna võtta, me oleme avaldanud kolm raportit sügisel kaks tuhat kuusteist, mis puudutavad kinnitavaid andmeid. oleme kinnitanud, et on risk mesilastele ning täielik hindamine, nagu ütlesin, selle tulemused avaldatakse novembris kaks tuhat seitseteist. mesilaste osas üldisemalt, EFSA on aastaid töötanud mesilaste tervise kallal ja me tahame terviklikku nägemust selle kohta, millised on need, millised as-, asjaolud ohustavad mesilasperede ellu, ellujäämist. me ei pea siin silmas individuaalseid stressoreid nagu haiglused, parasiidid, või, või toit. me tahame terviklikku multifaktoriaalset stressorite uuringut selle kohta, mis mõjutab äh, mesilaste ellujäämist. see on mitmeaastane projekt koostöös liikmesriikidega ning Euroopa Liidu äh, laboratooriumiga Prantsusmaal ja mesilaste pidajatega. oleme siin Euroopa Parlamendis samuti äh, loomas mesilaspartnerlust Euroopa Liidu tasandil. nii et me tahame, et meie lähenemine oleks tõepoolest multidistsiplinaarne ja terviklik, see on ma-, ka matemaatiliselt ja teaduslikult päris keeruline neid erinevaid stressoreid arvesse võtta, kuid me tahame seda tõepoolest teha. ja hea meelega anname teile siis ka aru selle kohta, kuidas mesilasperede ellujäämise uurimisega on olukord kogu Euroopas. suur tänu! sellega lõpetame arutelu selle päevakorrapunkti raames. suur tänu, härra doktor Url. tänan teid tulemast ja nüüd hakkame hoopiski rääkima kliimamuutustest. jällegi väga huvitav teema. ja tänan teid veel kord, härra Url. järgmine päevakorrapunkt on kliimamuutuste poliitika tagajärjed Euroopa Liidu põllumajandusele, hakkame rääkima uuringu tulemustest, tegemist on äh, COP kahekümne ühe järelmeetmetega, Pariisi kliimakonverentsi järelmeetmetega, uuringu on koostanud poliitikaosakond B, selle eesmärgiks on ülemaailmses kontekstis vaadelda Euroopa Liidu tegevust uurida seda, kuidas ülemaailmne kontekst on muutunud, iseäranis Euroopa Liidu põllumajanduse roll kliimapoliitikas. ja seda kõike siis Pariisi kliimakonverentsi kontekstis. eriline rõhk on asetatud hiljutistele otsustele ühise põllumajanduspoliitika vallas. väljakutsed on märkimisväärsed. ja antud uurimus vaatlebki seda, milline roll on ühisel põllumajanduspoliitikal ja, ja tema sisul pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, eriti arvestades kasvuhoonegaaside heitmeid. tervitan siin eksperte Kaylee Hart ja Ben Allen, kes esindavad IEEP-d Ühendkuningriigis, mille, mis on siis äh, Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut. esiteks kuulame ära ekspertide sõnavõtu Teil on aega umbes kakskümmend minutit, mille te võite jagada siis omavahel. esiteks saab sõna Keili Hart. ma ei tea, kas te soovite mõlemat sõna või, või, või kuidas iganes, igal juhul teil on aega kahe peale kakskümmend minutit ja tere tulemast, teil on sõna. suur tänu, härra esimees me tegime pisut teises järjekorras, nii et mina alustan, ütleb härra Allan ja siis äh, Keili saab sõna teiseks osaks. väga hea meel on täna siin olla ja tutvustada meie uuringut. Äh, tundub, et see on olnud väga kuum kaup, loodetavasti olete saanud ka oma eksemplari. me arutame siin küsimust, millised on põllumajandussektori mõjud COP kahekümne ühele ja Pariisi kliimakokkuleppele ja millised on komisjoni ettepanekud aastaks kaks tuhat kakskümmend, eriti vaatleme ühise põllumajanduspoliitika rolli Euroopa Liidu kliimapoliitikas ja mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. nagu öeldud, mina võtan kaks esimest osa, mis puudutavad põllumajanduse ja kliima omavahelisi suhteid, põllumajanduse mõju kliimale ja kliimamõju põllumajandusele edasi Euroopa Liidu kliimapoliitika ja seos põllumajandusega, kuidas, mida on põllumajandus saavutanud, mida peaks tulevikus tegema ja Keili räägib meile siis äh, tuleviku väljavaadetest ja ÜPP kliima rollist. nüüd suhetest põllumajanduse ja kliima vahel. põllumajandus on valdkond, mis sõltub kliimast erinevatel viisidel, kas kliima muutub siis või mitte. vaatame näiteks erinevaid põllumajand-, põllundussüsteeme Euroopas, tavasid, vaatame põhjapoolseid riike, kus on lühem kasvuperiood, kus on ekstreemsemad temperatuurid, talved, suuremad sademed, vihm või siis äh, Vahemere riigid, kus on sageli põud, äh, kuiva, kuivad piirkonnad, kõrgemad temperatuurid kliimamuutuste kontekstis näeme muutusi nendes äh, mustrites, temperatuurid on hakanud muutuma, soojemad talved, mõnes kohas külmemad talved, mõnes teises kohas, muutused ka suvel ilmastikutingimustes, vee kättesaadavus on muutunud paljudes Euroopa osades, seal, kus on tavaliselt olnud niiske, palju sademeid, seal on kuivem oleme näinud ka üleujutuste tõusu paljudes piirkondades, on olnud rohkem torme, tulekahjusid. Need mõjutavad erinevaid Euroopa Liidu piirkonda erinevatel viisil. nüüd, mis puudutab põllumajandustoodangut, me näeme kahjurite mõju liikumist ja muutumist Euroopas samuti. kui talved muutuvad äh, soojemaks, siis haigused ja kahjurid jäävad ellu ja nende mõju äh, põllumajandusele on nähtav. osa sellest on loomulik reaktsioon, põllumajandus on alati olnud seotud kliimaga, kuid kliimamuutused mõjutavad äh, seda, kuidas äh,, mõjutavad vägagi põllumajandust. nüüd põllumajanduse mõju kliimale on kolm viisi asjale vaadata. esiteks, põllumajandus toodab kasvuhoonegaase nii otseselt nagu näiteks läbi äh, pinnase kasutuse äh, nagu kariloomade, kuid ka kütuse kasutamise läbi põllumajandusmasinates, töötlemises. põllumajanduse ja maakasutuse sektoris on ka potentsiaal heitmeid kahandada, atmos-, neid siduda atmosfäärist, nagu näiteks läbi pinnase ja biomassi, nii et mitte ainult ei tooda põllumajandusheitmeid, vaid ka seob neid ning see on väga oluline vastutustundliku põllumajanduse kavandamise ja kliimamuutuste kontekstis Euroopa Liidus ja kolmandaks, põllumajandusel on oma roll, ta aitab kaasa heitmete vähendamistele teistes sektorites taastuvenergia eesmärgid, biomassi kasutamine, vedelad biokütused, aga ka, ka infrastruktuur nagu päikeseenergia, tuulegeneraatorid, mis asuvad pigem maapiirkondades. nii et on kolm viisi, kuidas äh, kliima, põllumajandus muudab kliimat ja neid aspekte on nii positiivsed kui negatiivsed. nüüd äh, kasvuhoonegaaside heitmed äh, põllumajanduses, paljud võib-olla on seda pilti juba varemgi näinud. esiteks tuleks rõhutada, ma nüüd siitkohalt ekraani väga hästi ei näe, ütleb kõneleja, aga esiteks on see, et suurim kogus heitmeid äh, tuleb soolestiku fermentatsioonist, see on siis äh, loomade soolestikust, see annab nelikümmend kaks, nelikümmend kolm protsenti põllumajandussektori heitmetest siis äh, kariloomade puhul ka sõnnik viisteist protsenti heitmetest tuleb siis äh, sõnniku lagunemisest. kokku see teeb siis üle viiekümne protsendi heitmetest. ja kariloomadele pööratakse kliimaaruteludes suurt tähelepanu just nende heitmete tõttu, sageli kritiseeritakse sektorit just sellepärast, et et tuleb, et sealt tuleb palju heitmeid, kuid ka pinnasest Ehm, kolmkümmend kaheksa protsenti tegelikult äh, on seotud pinnase äh, teemadega ja siin on vaja tegutsemist. Ehm, see on nüüd Euroopa Liidu tasand, aga Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on kõikumised päris suured. Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik näiteks annavad kokku nelikümmend neli protsenti kõikidest põllumajandusheitmetest, need kolm riiki ainuüksi kokku siis riigiti näeme siin suuri erinevusi, kus, selle osas, kust heitmed pärinevad, selle, te seda ka näete sellel graafikul, mõnikord on rohumaade sidumispotentsiaal suurem, see võimaldab heitmeid muidugi vähendada, see annab siis parema äh, puhasemissioonide tasandi. vaatame, kui palju põllumajandus annab Äh, CO2 heitmetesse, äh, siis see annab umbes kolmandiku energia, äh, transpordi, tööstuse ja muu järel. maa, maakasutus ja metsandus on oluline sektor, mida tuleb pisut eristada siinkohal. see siis puudutab jõupingutuste jagamise valdkondi tegelikult näeme me seda, et põllumajanduse osa on aja jooksul kasvanud. see on, see graafik on ühest mõjuhinnangust pärit. siin graafiku keskel näete aastat kaks tuhat kolmkümmend ja lõpus aastat kaks tuhat viiskümmend ja all see lai sinine osa on põllumajanduse heitmed, see on Nad on kahanenud aja jooksul, kuid mitte nii jäsult kui teistes valdkondades. see näitab, et põllumajanduse osakaal emis-, kõigis heitmetes tegelikult on kasvanud. nii et tulevikku liikudes me näeme, et põllumajandus on järjest suurem osa heitmete tootmisel ja mida siis Euroopa Liidus selles osas ette saab võtta, millised raamistikud meil siin kehtivad? ja kuhu me siis kavatseme jõuda Pariisi eesmärkide suhtes? lühidalt, kuhu me oleme nüüd jõudnud aastani kaks tuhat kakskümmend raamistik? see vaatab Kyoto, vastab Kyoto protokolli kokkulepetele, eesmärkidele vastavalt sellele ning me tegutseme siis selles äh, kliimaenergia raamistikus kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. siia alla kuulub emissioonide arvestussüsteem erinevates sektorites, kaasa arvatud põllumajanduses. meil on jõupingutuste jagamine ESD, mis puudutab mitte CO2 heitmeid ning, ning kaks tuhat kakskümmend raamistikus on ka maa, maakasutuse, metsanduse sektor CO2 puhul põllumajanduses. hetkel ei ole nõuet arvestada. liikmesriigid võivad seda teha ja see asi on üks asi, mis muutub aastal kaks tuhat kolmkümmend ettepanekute kohaselt, selles raamistikus hakkame nägema ka uusi aspekte, ehk siis, et põllumajandusel on potentsiaal kõrvaldada CO kahte ja seada siduvaid eesmärke. nüüd raamistik aastaks kaks tuhat kolmkümmend, mis siis juhindub Pariisi kokkulepetest, Euroopa Liidu reaktsioon vastavalt sellele, nelikümmend protsenti peavad kahanema eh, CO kahe heitmed Euroopa Liidu tasandil ja aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, siis äh, kaheksakümmend protsenti. see on siis ülemaailmsel tasandil kokku lepitud vastavalt Pariisi kokkuleppele, et vähendada siis kogu maailmas heitmeid, et temperatuur ei tõuseks, äh, tõuseks maksimaalselt kaks kraadi. mõju põllumajandusele, kliima kohanemise strateegia Euroopa Liidus, mis eeldab siis ka liikmesriikide poolt tegevust ja kommunikatsiooni, kuidas nemad siis kavatsevad hakkama saada kliimamuutustega, põllumajandus on siin väga tähtsal kohal, terve rida Euroopa Liidu poliitikaid, mis praegu on olemas, mis aitavad kliimaeesmärke saavutada, taastuvenergia direktiiv näiteks, ühine põllumajanduspoliitika, millest me räägime ka hiljem pikemalt. ja veel mõned detailid, kuidas nüüd heitmed siis jagunevad ja mida, kuidas me saame nüüd äh, maa, maakasutus, metsandus, CO kahega on siin antud juhul tegu, see on siis eemaldamine ja emissioonid puude istutamine, biomass, jõupingutuste jagamise määrus, mis puudutab mitte CO kahte ehk siis ähm, e-, NOx ja metaan äh,, sood äh,, loomakasvatus äh, rohumaadel ja pinnaseemissioonid. kaks tuhat kolmkümmend puhul on oluline nüüd paindlikkus nende kahe äh, arvestusmehhanismi vahel äh,. jõupingutuste jagamise määruses on ette nähtud paindlikkus selleks, et kasutada ära mõned kõrva, kõrvaldamised äh, maakasutuse sektorist, selleks, et need üle viia äh, jõupingutuste jagamise eesmärkide alla. enne kui ma nende juurde aga põhjalikumalt tulen tuleks rääkida liikmesriikide emissioonide erinevast tasemest, mida siin näete, on äh, heitmete tabel, põllumajanduse osa mitte CO2 emissioonides, nagu see hetkel on, see puudutab hooneid, jäätmeid, transporti, põllumajandust. ja keskel on meil siin Iirimaa, kus on kõrgeim emissioonide tase, Taani, Leedu ja Läti, kõik on väga kõrged emissioonide tasemed. Maltas on aga samas kõige väiksem ja tase samuti Itaalias. nüüd aastat kaks tuhat kakskümmend ja kuni kaks tuhat kolmkümmend me näeme erinevaid eesmärke siin, mis me oleme endale seadnud aastateks kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kolmkümmend liikmesriikides hallid tulvad ühel pool ja kolla, need on siis eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend, see tugineb osaliselt äh, jõukusel ja SKT-l ühe isiku kohta ning äh, kohanemisaeg Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides. Äh, kliimamuutuste eesmärkide suhtes, ESD osas ja kollased jooned on siis heitmete vähendamise eesmärgid et heitmete kasvu ei ole lubatud EST sektorites. nüüd paindlikkusest rääkides, maakasutusest ja metsandusest rääkides. paindlikkus, see tugineb põllumajanduse osakaalule just nimelt. ehk siis nende eesmärkide saavutamine on päris keeruline põllumajanduse osas, nii et kokkulepe näeb ette, kui palju põllumajandus saab arvestada maakasutuse ja metsandusega, olgu siis tegemist äh, puude istutamisega või pinnase CO2 sidumisega. suurim paindlikkuse osa äh, on Leedu, Läti, Iirimaa, Taani jällegi see vastab põllumajandusheitmetele EST e sa-, R-i e sektoris. heitmed peavad olema tasakaalus kõrvaldamisega vastavalt LULUCF-i sektori eesmärkidele, see tähendab, et kui põllumajandussektor peab seda, mõnes kohas seda paindlikkust ära kasutab, siis LULUCF peab olema kõrvaldamiste osas tõhusam ehk siis põllumajandust puudutab osaliselt ESR ja osaliselt LULUCF. ja nüüd annan üle sõnajärje Kellile, mida see tähendab põllumajandusele, mida saab siin ette võtta, see on päris korralik väljakutse, eesmärgid on kaalukad, kuid siiski põllumajandusel on leevendamise osas erinevaid võimalusi, need, neid on ka juba järele proovitud äh, põllumaade, rohumaade osas, kariloomade osas, targad tavad, äh, vahekultuurid, kattekultuurid, haiguste haldamine, oluline. LULUCF-i sektori osas on võimalik ka uud, uusi metsi rajada, puid istutada, nii et sektorist, nii et kõrval, et kompenseerida kõrvaldamisi ja nüüd siis ühise põllumajanduspoliitika juurde. suur tänu, rääkides edasi ühise põllumajanduspoliitika potentsiaalist. nagu te teate, ÜPP on ajaga äh, arves-, hakanud rohkem arvestama kliimaeesmärkidega ja nüüd on see üheks äh, kolmest pea Äh, eesmärgist äh, jätkusuutlik areng äh, ja muu. ning kliimamuutuste leevendamine ning kohanemine on üheks eesmärgiks siis samuti. raamistik on olemas, meil on päris palju instrumente, millega on võimalik kliimamuutustele ka vastu võidelda praegune mitmeaastane finantsraamistik eh, samuti eh, eraldab kakskümmend protsenti just eh, kliimaalasele tegevusele. ja hiljutine komisjoni töödokument ütleb, et pool sellest vähemalt on suunatud siis läbi ÜPP. ma usun, et võib-olla osad leiavad, et see on ülehinnatud aga igal juhul meil on palju erinevaid meetmeid ja instrumente ÜPP-s, millega on võimalik äh, kliimaalast tegevust läbi viia. Äh, koostalitusvõime äh, standardite osas, eriti näiteks pinnase ähm, harimise osas või siis ka kõik küsimused, mis on seotud süsinikuga läbi ähm, taimede, puude kasutamise äh, meil on samuti äh, nõustamissüsteem äh, põllumajandusettevõtetele. see puudutab uue, uusi rohestusmeetmeid esimese samba all ning samuti äh, kulutusi, siin on võimalik neid vahendeid kasutada kliimanõustamiseks. meil on ka rohelised otsemaksed. süsiniku sidumine on üks peamisi eesmärke siin, siis samuti maaarengu meetmed. siin on terve rida erinevaid meetmeid, mida saab kasutada. maahaldusmeetmed, investeeringute pakkumine ning muu. lisaks sellele on ette nähtud ka päris palju paindlikkust liikmesriikidele selles osas, kuidas kohaldada neid meetmeid hiljutine reform pakub suuremat paindlikkust nii esimese kui teise samba all tähendab seda, et me üritame saavutada positiivseid tulemusi kliima jaoks, aga see sõltub suuresti sellest, mis liikmesriigid on ise otsustanud. ja see mõjutab ka muidugi seda, mida saavad põllumehed kasutada neist meetmetest. ja muidugi mõista on vaja ka motiveerida neid, et nad hakkaksid üldse taolisi meetmeid ellu rakendama. mida me saame kohaldamise kohta öelda? siin tahaksin välja tuua, et tundub, et äh, siiani on liikmesriigid üles näidatud väga vähe ambitsioonikust olemasolevate meetmete kasutamisel kliimaeesmärgil. Te näete, et kliima ei ole kohustuslikuks äh, osaks äh, talunike nõustamisel rohestamise puhul Te näete, et äh, alalised äh, karjamaad on alles jäänud ning see jällegi äh, vabastab rohkem heitmeid, kõiki süsiniku sidumisviisi ei ole ära kasutatud, mida peaks tegema, kui me tahame sellega tõsiselt edasi liikuda. me näeme, et siin on välja pakutud tõesti väga palju erinevaid tööriistu selleks, et vastata maapiirkondade vajadustele, väga paindlik on see süsteem nii et äh, oleks võimalik toime tulla vajadustega kliima vallas, aga mida me näeme tegelikult ära toodud äh, graafikust, siis kliimaalane äh, tegevus, see on see roheline, tumeroheline sektor, te näete, et ainult kaheksa protsenti programmidest on suunatud sellele osa rahastusest äh, on muidugi võib-olla suunatud läbi teiste programmide ja võib-olla see aitab samuti kliimaalasele tegevusele kaasa, nii et võib-olla mitte ainult kaheksa protsenti, aga see ikkagi eh, siin on näha, et see on kõige vähem rahastamist saava eesmärgiga. kuidas äh, liikmesriikide vahel on seda kohaldatud, see on ka päris erinev, te näete, oranžid riigid kergelt alla äh, keskmise, rohelistes kergelt äh, üle, osades riikides ei pöörata üldse mingit raha, nagu Sloveenia ja Holland. saan aru, et äh, aeg on peale kahekümne minuti, nii et ega palju ei olegi veel jäänud. kui nüüd vaadata detailsemalt, millised on eesmärgid kliimavaldkonnas selleks programmeerimisperioodiks, siis osad on üllatavalt madalad, me näeme ainult eh, kaks koma kaheksa miljardit eurot on eh, eraldatud energiatõhususe investeeringuteks ning samuti taastuvatesse energiaallikatesse, seda on küll palju, aga eh, see on kaks protsenti kogu maa arengu eelarvest. samuti ainult kaks protsenti on elusloomadesse ning selleks, et vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ning võib-olla too, juhiksin tähelepanu veel ühele koma kaheksale protsendile maale paremal tulbas. see on äh, siis äh, sidumise, süsiniku sisu, sidumisele ning säilitamisele pühendatud vahendid. paljud liikmesriigid käsitlevad äh, põllumaad just ka ühe võimalusena neid eesmärke saavutada, hoolimata sellest, et on vaja heitmeid kõvasti kokku hoida selles äh, sektoris ning ÜPP pakub selleks ka vahendeid. me näeme, et ambitsioonid ei ole väga suured ning, aga potentsiaal on olemas. ja lõpetuseks, mida see tähendab tuleviku jaoks? me peame mõistma seda, et kui tahame püstitatud äh, eesmärke saavutada, siis me peame null heitmed saavutama kõikides sektoriteks aastaks kaks tuhat viiskümmend ja nagu varem toonitatud, meil on vaja rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas põllumajandussektoris oleks võimalik neid eesmärke saavutada ja kuidas ta saaks suuremat rolli siin mängida, eriti võttes arvesse seda, et heitmete proportsioon põllumajandussektoris suureneb ajaga peame mõistma, et äh, põllumajandusel on ka muid eesmärke. me peame seega omavahel lepitama vajaduse vähendada heitmeid, kuid äh, samas me teame, et põllumajandusega toodetakse toitain, toitu ning samuti pakutakse erinevaid keskkonnateenuseid. seega meil on vaja õige tasakaal leida kõikide äh, nõudmiste vahel. endiselt on aga päris palju potentsiaali tegutsemiseks ja toonitaksin veel seda, mida juba siin sai mainitud. lisaks sellele on ka muid äh, tegevusvaldkondi, mis on seotud nii elusloomade sektoriga kui ka äh, viljakasvatusega. me peame mõistma, et hoolimata sellest äh, leevenduspotentsiaalist tegelikult me ei ole selleni jõudnud ning kõik sõltub ka sellest, kuidas on mida kuskil ellu rakendatud. kuhu nüüd edasi tulevikus, siin on päris mitu asja, eh, mis me ette pak-, eh, välja pakume, esmalt eh, tõendid. üheks probleemiks on see, et tuleb välja selgitada, milliseid tavasid, millised on tavad koha peal, milline on praktika, tuleb mõista, milline on tegelik leevendamispotentsiaal erinevates kliimatsoonides ja seda on väga keerukas hinnata sellest hoolimata üks asi, mida me peame tegema, on selgete eesmärgide püstitamine kogu sektori jaoks. me peame koostama nägemuse ning mitmekülgse lähenemise selle kohta, kuidas me plaanime saavutada heitmete äh, vähendamise eesmärki kogu selles sektoris. uus juhtimismäärus tegelikult teebki ettepaneku, et liikmesriigid peaksid välja töötama pikaajalised heitmete strateegiad sektori, sektori jaoks äh, viiekümneks aastaks. muuhulgas puudutab see ka metsandust ning põllumajandust ja selle protsessiga tuleks praegu alustada. lisaks sellele on küsimus selles, kas meil peaks olema põllumajandussektori jaoks äh, ühtne eesmärk või tuleks igal äh, pool eraldi täpsustada eesmärke me ei peaks unustama seda, et meil on ka nõudluse pool ning tarbimine, me peame mõtlema sellele, kuidas on võimalik vähendada nõudlust äh, sellise tootmise järgi, mis toob endaga kaasa palju kasvuhoonegaase, tuleks vähendada liha tarbimist, piima tarbimist ning äh, samuti raiskamist. samuti tuleb tagada seda, et poliitika oleks õigesti välja töötatud ja ka rakendatakse ellu niimoodi, et olemasolevad meetmed tegelikult ka leiaksid praktikas kasutamist. suur aitäh! aitäh! aitäh selle ülevaate eest! ma arvan, et see oli valgustav ja aitab meil paremini koos töötada, ka koos tööstus- ja keskkonnakomisjonidega sellepärast, et kliimamuutused toimuvad ja nendega kaasnevad teatud ohud nüüd on liikmete kord, härra Flanagan, palun esimesena, teil on sõna. suur aitäh, see oli tõesti väga huvitav. viimane kommentaar viimaselt kõnelejalt ja tegelikult viibki mind minu küsimuseni või arvamuseni. rääkisite sellest, kuidas tuleb skeemid koostada nii, et nendega on võimalik tulemusi saavutada. meil on Iirimaal probleeme keskkonna äh, rohestamise skeemiga. kõik on siiani hästi läinud, aga probleem on selles, et meil on endiselt tuhandeid, kellel, äh, kes maksavad tohutult. selleks, et inimesed kliimamuutustega tegeleksid ja aitaksid kaasa, see on üks samm, aga kui lõpuks vabandust, kui lõpuks neile ei maksta, et nad seda teeksid, siis see on tõsiseks probleemiks tundub, et me oleme praegu lihtsustamas mingeid asju, mis tegelikult ei ole keerukad esimese samba all ja eh, väga aeglased, aga teise samba lihtsustamise osas. Äh, mind huvitaks teie arvamus. kas on küsimus selles, et käsuahel on liiga pikk? nii et äh, muidu muudkui antakse käske, aga midagi ei saa tehtud ja veel üks asi. meil oli siin John Clark, kes rääkis kliimast ja kaubanduskokkulepetest eelmisel nädalal ta rääkis äh, suhtelisest äh, üksteise täiendamisest, see tähendab seda, et me tema sõnutsi ei saada loomaliha üle ookeani ja, ja, ja sealt ei saadeta meile tagasi, vaid me täiendame siis üksteist. kas te üldse teate, mida me e, impordime ja tema on siis loomi? tema räägib kaubandusest vabandust, mandleid e, me e, viime välja ning see tähendab seda, et tegemist on valdkonnaga, mis tegelikult kahjustab planeeti. Dziękuję. Proszę Państwa, dwie minuty, nie więcej. Tu minut. Palun, kaks minutit kõige rohkem. Härra Agnew. Well, it was 31 years ago that I attended a, a conference. 31 aastat tagasi osalesin äh, äh, ülemaailmse kliimasoojenemise konverentsil ja äh, äh, äh professorid ja doktorid kinnitasid meile 30 aasta pärast, ehk siis eelmisel aastal äh, oleks pidanud olema hoopis teistsugune kliima, soojad äh, talved, kuivad äh, suved, meretase oleks pidanud tõusma meetri, kui mitte kümme. ei ole seda aga juhtunud. mõtlen tagasi oma karjäärile ja kõige külmem talv, mida mina olen näinud, oli võib-olla kuus aastat tagasi, kui eh, minu viljad lihtsalt külmusid ära põllul. ja isegi eelmine suvi oli ju väga märg, nii et me peaksime ikkagi sellega arvestama. Pariisi kokkulepe ütleb, et toiduainete ohutus on olulisem kui ilm ja ma üritan sellest kinni haarata, kui päästerõngas taga Euroopa Liit tahab kaugemale minna, sihtmärke seada liikmesriikidele. muidugi mõista ega äh, põllumajandus ei ole äh, see sektor, kus ainult CO kahte toodetakse, meil on seda vaja. me teame, et äh, näitajad on madalamad kui nõuded, nii et sellest me oleme pääsenud, aga metaani ja muude lämmastikoksiidi puhul on meil omad eesmärgid. Äh, Iirimaal, Taanis ei ole võimalik tööstusega kuidagi neid äh, eesmärke saavutada ning teil on just karjakasvatuse valdkonnas, kus kõige rohkem hakatakse kannatama. me toome sisse muid äh, kaupu, maksame talumeestele kakskümmend protsenti, lõpuks on rohkem tulekahjusid ning CO kaks Äh, heitu. meil on ka jälgimisnõuded ning nüüd me näeme, me näeme aga, et põllumehed ei saa kasutada kõiki neid meetmeid seetõttu. ja lõpetuseks kasvuhoonegaasid veedirektiiv, kuidas sellega lood? võib-olla te oleksite jah, suur aitäh. põllumajandusametiühing äh, leidis, et COP kakskümmend üks tegelikult suurendas äh, spekulatsioone kolm kakskümmend üks muuhulgas on vastutav äh, põllumaade kontsentreerituse pärast ning samuti äh, metsade raadamise pärast ning samuti süsinikku siduvate äh, maa-alade kadumise eest. tahaksin rääkida veini kasvatamisest Äh, nüüd on äh, viinamarjade korje äh, pihta hakanud kaks-kolm nädalat varem. me näeme, et viinamarjad on magusamad ja mitte nii hapud, me näe, samuti näeme, et põhjapoolsemates piirkondades on tekkinud tingimused, kus saab kasvatada viinamarju, näiteks Loari ja Orus on ühe kraadi võrra temperatuur tõusnud, samuti Lõuna-Inglismaal Äh, varem oli keskmine temperatuur kaksteist ja pool, nüüd neliteist. Ühendkuningriigis on väga palju viinamarja istandusi tekkinud. Äh, muidugi me peame sellega arvestama, sellepärast et kolmekümne aastaga äh, võib teatud valdkond üldse välja suure või, või tekkida. milline on meie poliitika praegu, kas kõik liikmesriigid liiguvad samas suunas, Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa on tõsiseid jõupingutusi teinud ja mis aga on teiste liikmesriikides toimunud, ma arvan, et ei ole õige, kui osad riigid eh, peavad kinni Pariisi kokkuleppest, teised aga hiilivad sellest kõrvale, aitäh. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik, uh, ik wil danken voor de presentatie. En ik moet zeggen, ik heb ook positief... Suur aitäh. Pean ütlema, et kuulsin ka positiivset, ütlesite, et äh, maa peab olema kvaliteetne, samuti tuleb arvestada veedirektiiviga. kui ma teist õigesti aru sain, siis te tahate regionaalset lähenemist ja te tahate, et arvestataks äh, põllumeeste olukorraga, uute tehnoloogiate kasutamisega ja selliste ja, ja maakasutusega, mida peetakse nüüd siis äh, loodusvaraks. ma usun, et Põllumajandus- ja Keskkonnakomisjoniga saame me koostööd teha Hollandis tänu nitraatide direktiivile esimene koosolek toimus äh, üheksakümnendatel aastatel, aga see on suureks probleemiks meie riigis, ega ise ütlete, et midagi ei ole toimunud, aga võib-olla Euroopa Liidus peaks meil olema piisavalt julgust, et me vaataksime, mis toimub erinevates regioonides, põllumeeste tasandil, selleks, et tagada, et äh, usaldus tekiks ja tagataks kõrge kvaliteet ka äh, maade kasutamise puhul, aitäh härra Kaati, aitäh. võib-olla kliima muutub, aga e, põllumehed on need, kes on väga kaugel sellest, nemad vabandust, nemad puutuvad sellega e, otseselt kokku, see seab ohtu nende eksistentsi, nende rolli. ja minu enda valimisringkonnas on nad äh, puutunud kokku uputustega piirkondades, kus varem pole kunagi uputusi olnud. Äh, jõgede tase on tõusnud, sellega on ka kevadel-sügisel karmimad ilmatingimused. põllumehed enamuses soovivad osaleda kliimamuutuste leevendamises ja nad on valmis ka riigiametitega koostööd tegema, aga probleemiks on see, et paljudel juhtudel, nagu juba öeldud, on sõnumid vastuolulised selles osas, mida nad peaksid tegema. ma tean, et siin komisjonis on liikmeid, äh, kes äh, väidavad, et me ei peaks üldse loomaliha sööma, aga fakt on see, et mõningatele see ikkagi meeldib ja maitseb. Äh, rohumaadel toidetud avatud maal toidetud loomaliha on hea, aga seejärel lõpptulemusena tekib konflikt eh, meie eesmärkidega, milleks on CO2 heitmete vähendamine. me peame leidma vastuse sellele Euroopa Liidu tasandil ja peame mõistma, et meil on eesmärkides konflikt. ma arvan, et ei ole liigne üle korrata seda, et on tõsine vastuolu selles, et meil on ühest küljest kliimamuutuste poliitika, mis avaldab suurt survet riikidele, kus toodetakse palju loomaliha, samas sõlmitakse kaubanduskokkuleppeid, mille kohaselt me ekspordi, impordime Kanadast veel viiskümmend tuhat tonni. see ei ole üldse mõttekas ja ei vasta talumeeste muredele. mu küsimus on järgmine, kas teil on ideid selle kohta, kuidas sellistest vastuoludest lahti saada, sellepärast et just äh, põllumehed äh, mõistavad, millega on tegemist ja saavad aru, kui tegemist on jamaga. aitäh. härra Caputo. aitäh, aitäh teiste suurepärase ülevaate eest ja suurepärase uuringu eest, mis on kindlasti väga kasulik meile. mina olen põllumajanduskomisjonis raportööriks öö, äh, äh, määruse osas, millega üritatakse võrdsemalt jagada jõupingutusi, ka teie mainisite seda. ja pean ütlema, et ka ENV-is räägitakse põllumajandussektori leevendavast mõjust. leheküljel kümme teie uuringust mainite seda, et vähem tõhus, kulukam teisisõnu on leevendada põllumajanduses äh, olukorda võrreldes teiste sektoritega, nagu näiteks transpordisektor. kas te saaksite ka konkreetseid andmeid tuua selle kohta, mis on teid sellise järelduseni viinud. ja teisalt sellesama väite kohta, kas usute, et oleks vaja paindlikkust laiendada eh, metsa maakasutuses ka effort sharing ule? me peame mõtlema sellele, millised oleksid kõige asjakohasemad eh, viisid selleks, et optimeerida äh, põllumajandussektori panust leevendamises, eriti just äh, läbi siis metsamaa äh, kasutuse, aitäh. härra Jaak, minagi leian, et kliimakaitse ja ühine põllumajanduspoliitika, et siin on vastuolusid, aga võib-olla kommenteerite? näiteks toiduainetega varustamine, me tahame tõhusamalt seda ikka teha, tahame jäätmeid vähendada ja eh, see, kas see tähendab seda, et põllumajandusmaa sellega väheneb ja kas see on hea või halb? samas hakatakse seal võib-olla äh, tootma biokütuseid ja vähem siis palmiõli importima. Mm, mulle tundub, et see asi läheb kõik vales suunas. nüüd taimekaitsevahendid ja nende kasutamine ökoloogilise kasutusega maa-aladel ja kui nüüd enam ei lubata nendel aladel taimekaitsevahendeid kasutada, siis seal tootmine vähendab, mis tähendab, et need tuhanded eh, hektarid vabanevad eh, ja soojat hakkame rohkem sisse importima USA-st eh, ühelt poolt ja teiselt poolt transpordis rohkem diiselkütust kasutama, jälle vale signaal. nüüd import, äh, see tähendab, ei ole ka hea äh, kliimakaitsele. me peame ikkagi ÜPP-l ühesuguseid signaale üritama saata. aga tootjatel on selline tunne, et kogu aeg tuleb igasuguseid erinevaid signaale ja uusi ettekirjutusi ja asi ei ole rahas, vaid strateegias. tähtis, et see oleks mõistetav ja sellele saaks tugineda. Herr Poseł Hausling. jah, das passt ja ganz gut. jah, äh, väga hästi, ütleb härra Häusling, läheb see kokku sellega, mida härra Jaar ütles. jah, äh, tootmine ilma pestitsiidideta, Rahvapartei sellesse ei usu, aga ma arvan, te peaksite külastama maheettevõtjaid, sealt te näeksite, kuidas see käib. aga suur tänu uuringu eest, mul on mõned küsimused Eh, jah, siin teadlased veel vaidlevad nende küsimuste üle ja osa asju vajab selgitamist. jah, te rääkisite äh, efektiivsetest kliimakaitsemeetodist äh, eh, sõnnikukäitlus. Te teate, et siin on vastuolusid, siin on öelnud meie instituut Saksamaal, et see ei ole kliimakaitsemeede ja liidumaades paljudes enam ei edendata seda meetodit ja samas on uuringud ütlevad, et mitte midagi ei ole siin pistmist kliimakaitsega, samas on ka teistsugune seisukoht, et maa tihendamine, pinnase tihendamine tähendab seda, et sellel on hoopis vastupidine mõju, siin on äh, täiesti vastuolulised seisukohad leheküljel kaheksateist te ütlesite, et sellel on pea null mõju, aga miks ikka jälle sellest räägitakse? Te teate ju hästi, et äh, põllumehed äh, tegelevad sellega ainult seoses glüfosaadiga. teine küsimus. mind üllatab see, et mineraalväetised äh, kusagil nendest ei räägita. aga miks seda ei ole käsitlenud? kliimasõbralik põllumajandus on võimalik ka mahepõllumajanduse kaudu ja see tähendab seda, et me ka vähem hakkame importima sisendeid. härra Rope. ma tänan. suur tänu selle huvitava ettekande eest ja kogu tehtud töö eest informatsioon on väga huvipakkuv ja kasulik mitte ainult meile, saadikutele, vaid ka liikmesriikidele kes eh, näevad, kuidas nende seis on ja milliseid meetmeid nad peavad rakendama olukorra parandamiseks. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis eh, sellistes riikides nagu Leedu ja teisteski on palju kasutamata maad, viis protsenti kogu maast on kasutuseta. mõnikord omanikud lihtsalt ei tea, mida selle maaga peale hakata ja mõne aasta pärast kasvab seal juba võsa. Äh, aga meil on Leedus üks seadus ja on institutsioone, kes kontrollivad selliseid omanikke ja sunnivad neid, äh, neid alasid hooldama ja ähm, muutma need põldudeks, aladeks, mis vastavad headele põllumajandustavadele kas see ikka on hea? sest kesa on tegelikult keskkonnasõbralikum. proua Scott Keito. suur tänu. jah, mina olen Ühendkuningriigist ja meie vaatame põllumajanduspoliitikat nüüd pisut teise pilguga. ja huvipakkuv on nüüd uuesti mõelda selle peale, milline siis põllumajanduspoliitika hakkab välja nägema ilma eh, ÜPP kammitsatena ja meie rohelistena oleme eh, kogu aeg väga palju rõhku pannud rohestamisele ja olnud üsna kriitilised ja nüüd ma olen lasknud oma eh, va-, ettekujutusel vabalt vohada Ühendkuningriigi kontekstis. ma tervitan väga seda arutelu, tegemist on olulise teemaga, Pariisi leppe on meil, me oleme näinud, et tootmissektor on hakanud mõistma, eh, kuivõrd oluline on eh, kliimamuutuste teema ja et fossiilsed kütused peavad tasapisi kaduma ja et tulevik saab olema teistsugune. see on julgustav, aga kliimamuutused on juba eh, jõudnud, arenenud väga Äh, kaugele jääliustikud sulavad ja nii edasi, on vaja siduda see süsinikdioksiid, mis on juba meie atmosfääris ja maa haldamine, korraldus aitab seda teha aga mõned konkreetsed küsimused. Te ütlesite, et toitumist tuleb muuta. Briti Rohelisel parteil on suund taimepõhisele toitumisele ma pean ütlema, et ma ise nii kaugele ei ole äh, arenenud, aga ma üritan. nüüd äh, komisjoni viimased aruanded ja kui ma mõtlen jätkusuutliku äh, arengu poole, siis siin on teil tulnud ettepanek, et pidada lausa liha luksuskaubaks ja öeldakse ka, et piima toodetakse liiga palju, mina olen äh, Eh, piirkonnas, kus on väga palju piimatootmist, aga kuidas siis eh, toetada mm, meie põllumehi, kui me kavatseme taimetoitlusele üle minna, eh, millega nad seal siis peale hakkavad? meil on vaja siin prioriteedid kõigepealt paika panna. ja nüüd pinnase kvaliteet. väga palju sellest teie aruandes ei räägitud, aga ma tahaksin teada, kuidas elus pinnas seob rohkem, hoiab rohkem süsinikuheitmeid ja kuidas tasakaalustada ehm, karja, lehmakarjade poolt toodetavat metaani kogust. tahaksin teada, mida te sellest arvate. minul on kaks küsimust ma järeldustest märkasin, et te ütlete, üks probleeme, mis meil on olnud, on see, et eesmärke ei ole olnud põllumajanduses kliimamuutuste osas. aga paneme selle laiemasse konteksti. Eh, mina olen kaks aastat olnud siin komisjonis ja näinud, et Euroopa tasandil meil ei ole põllumehed ise teinud ettepanekud selle kohta, kuidas kliimamuutustega võidelda. Nad ei ole olnud kaasatud nendesse aruteludesse. jah, äh, ja öelda, et põllumajandus on erijuhtum, oleks liig võib-olla, aga äh, mida teie arvate sellest, kui öeldakse, et põllumajandus on erisektor? jah, paistab, et väga palju probleeme on meil põllumajanduses. kas see on tõsi, et erijuhtum on põllumajandus või ei ole? ja teine küsimus. kas saate teha konkreetsemaid ettepanekuid, praktilisemaid ettepanekuid, arvestades töö, mis te olete ära teinud, sest näiks, et me oleme praegu jõudnud olukorda, kus tuleb tõesti tegutsema asuda ja mitte ainult rääkida. Pan poseł Andriu. Oui, merci, monsieur le président tänan, härra esimees. tahan omalt poolt tänada mõlemat äh, esinejat nende töö ja sõnavõttude eest. praegune loogika on see, et kumb oli enne, kas muna või kana. kas kliima mõjutab põllumajandust ja ka põllumajandus mõjutab ja peabki mõjutama kliimat täna. mitmed kõnelejad on öelnud, et peame mõtlema pikemale perspektiivile ja põllumajandusele. me näeme hästi, et mõnedes piirkondades asjad arenevad väga kiiresti. vaatame, mis väljakutsed seosneb, seostuvad kliimaga. me kindlasti ei saa põllumajanduselt ära võtta tema vastutust. põllumajandus ei ole mitte ainus, kuid siiski kõik näitab, et me peame tõsiselt ja vastutustundlikult lähenema sellele küsimusele ka põllumajanduses. muidugi on äh, tegevused muutumas, te rääkisite endiselt, äh, e-, e-, ennist veisekasvatusest ja metaanist, toit, loomade sööt näiteks on üks valdkond ja uurimisvaldkond, millega tuleb tegeleda selleks, et näha, kuidas aeglaselt asju muuta, liiga kiiresti kindlasti seda teha ei saa. põllumajandus ei, ei peaks selle vastu. mina igatahes kuulun nende hulka, kes arvavad, et äh, põllumajandussektor peab osalema kasvuhoonegaaside vähendamises. mõeldes meie tänasele tegevusele, näeme väga hästi, et mõned põllumehed tahavad tegutseda, on aga ka turism, hooned ja ka maakasutus, metsandus. on need, mis suudavad siduda ja on need, mis toodavad heitmeid. simulatsioonid kas nende raames on konkreetsemaid andmeid põllumajanduse hoonete maakasutuse kohta? me rääkisime mitte maa kündmise kohta. kas on mingisugused valikud, mida me saaksime langetada lähinädalal? ma tänan. rohkem sõnasoove ei ole sellisel juhul äh, pöördun meie külaliste poole. palun vastake. ja viisteist minutit on teil. Well, suur tänu kõigi küsimuste eest. jah, väga asjakohased olid need ma üritan võimalikult paljudele vastata ja siis Ben jätkab. üks asi, millest räägiti ikka ja jälle, nimelt põllumajandussektor ja ta peab ju toiduainetega varustatuse tagama ja eh, põllumajandussektori roll kliimakaitsel. ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et eh, peab pisut teistmoodi mõtlema eh, selle peale, eh, kuidas põllumajandus suhtestub keskkonnakaitsesse. paljud meetmed, mis kliimakaitseks on ette nähtud, tegelikult toovad kasu ka põllumajandusele näiteks pinnase kaitse ja nii edasi ja aitab äh, vaat sektoril vastupanuvõimelisemaks muutuda, mitte ainult kliimamuutuse osas, aga ka majanduslikult. see on tähtis tähelepanek ja kui me räägime põllumajandusest, siis tihtipeale me räägime ainult CO kahest, aga noksid ja metaan on samuti väga olulised heitmed. aga me peame vaatama maakasutust tervikuna ja maakasutus on ainus äh, sektor, mis saab äh, kõrvaldada süsinikuheitmeid atmosfäärist ja äh, paindlikkus LULUCF-i vallas ja teiste ettepanekute vallas, kuidas saavutada nende kaudu kliimamuutuste leevendamise eesmärgid. otsus paindlikkuse kohta on otsus ka selle kohta, kuidas me edasi hakkame liikuma. et milliseid meetmeid me rakendame sektoris tervikuna. ja oluline on see, et me ei saa enam tegevuseta olla, põllumajanduses tuleb tegutsema hakata. see on jah, eriline sektor, sest tal on niivõrd palju erinevaid eh, eesmärke, mis tuleb täita, tuleb toiduainet toota, pluss muud ülesanded, mis sellel sektoril on. aga kui me ei asu tegutsema kohe praegu, siis valu on tulevikus ainult hullem, sest eh, siis tuleb aastal kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat nelikümmend tegutseda, kui me tahame tõesti nullheitmete eesmärgi täita aastaks kaks tuhat viiskümmend nii et oluline, et me juba praegu mõtleks lahenduste peale ka ootaks veel kakskümmend aastat. üks märkus oli EFA-de kohta ja pestitsiidide kasutamine EFA-del ehk siis ökoloogilise otstarbega aladel. ma pean sellest ka natuke rääkima jah, EFA-d on mõeldud tõesti olema ökoloogilised ja bioloogilised mitmekesisused alad ja ei ole eesmärgipärane, kui me lubame pestitsiide nüüd kasutada nendel ökoloogilise otstarbega aladel kultuuride kasvatamisel. ma mõistan jah, et tootlikkus küll seeläbi kannatab. aga EFA-d nad juba moodustavad viis protsenti haritavast maast, nii et äh, on õigustatud, äh, äh, kui me kaalume, et kas lubada pestitsiidide kasutamist seal või mitte. ja veel üks asi. jah, see vähendatud maa harimine, null maa harimine jah, mõned leevendusmeetmed on asjakohased ja toovad tulu vaid teatud kliimapiirkondades ja teatud pinnase liikide juures. jah, kuivadel aladel Vahemere piirkonnas tõesti nad on tulusad, tead. vabandust, ei ole on tulusad ja mõõduka kliimaga piirkondades ei ole tulusad. uuringud näitavad seda. nii et tuleb vaadata, kus see on asjakohane, kus mitte ja siin on vaja äh, tõendeid ja andmeid ja on vaja rohkem uuringuid teha. ja meil on vaja tõesti täpsemalt äh, andmeid ja teadlas, teadus ka areneb kogu aeg ja me peame mõistma, milline leevenduspotentsiaal ikkagi on realiseeritav erinevates piirkondades, ei saa olla kõik toimib ühesuguselt igal pool. Ben, kas sa vastaksid muudele küsimustele? jah, ma tänan, Kelly. ma lisan veel äh, kas põllumajandus on erijuhtum? räägin sellest ja räägin ka positiivsest hiljem. kas tegemist on erijuhtudega, erijuhtumiga põllumajanduse puhul? biokütused, kui te tahate põllumajandust mõjutada, siis kümme miljonit talunikku peavad tegutsema Euroopa Liidus, tuleb eh, panna tegutsema. kui te transporti tahate muuta, siis kakskümmend viis autotootjat ainult on vaja enda poole saada ja väikesed hulgal kütuse tarnijaid samuti. nii et mõnikord on lihtsam sekkuda seal sektoris, kus on vähem tegutsejaid. ja põllumajanduse puhul on tegemist suure väljakutsega, aga see ei tähenda, et see võimatu on. ja on võimalik talunikel ka reageerida ja põllumehed tõesti tunnetavad kliimamuutuste mõju ja mõtlevad nende asjade peale, nii et tuleb aidata neil kohaneda, aga see tähendab seda, et nad mõistaksid, et heitmete vähendamine on neile kasulik. kas see läheb kulukamaks? see on hea küsimus, me hetkel uurime seda, et kus need asjad on, nii et kümnendal leheküljel siit viitasite, siin öeldakse, et see tugineb tihti eeldusele, et põllumajanduses on keerulisem ja ebaefektiivsem leevendusmeetmeid taotleda kui muudes sektorites väidetavalt. jah, milline on põllumajanduse potentsiaal heitmete vähendamiseks, see sõltub sellest, kuidas te kulusid käsitlete, kuidas te hinnalipiku panete külge erinevatele meetmetele jah, väga palju annab ära teha põllumajanduses ja me oleme seda näinud ka mõjude hinnangutest nendest, mis käisid jõupingutustel aja jagamise otsusega ja LULUCF-i otsustega. jah, mõnes kohas on väga väikeste kuludega odavalt võimalik olukorda muuta, meetmeid rakendada. ja kohe kaheksa protsenti vähendada heitmeid, vähemasti meie modelleerimine on seda näidanud, aga jah, on vaja kaasata kümme miljonit põllumeest selleks ja selleks on vaja vaeva näha ja on vaja tõesti erinevates liikmesriikides sihipäraselt tegutseda, kontekst on erinev ja sektoripõhiselt samuti loomakasvatus ja muud sektorid, erinev lähenemisviis, nii et ei ole väga lihtne sellele vastata, aga ma arvan, et põllumajandussektoris on tohutud võimalused ja väga-väga kalliks see ei lähe, kui me praegu tegutseme, sest palju kulukam on tegutsemine tulevikus. siin räägiti, et loomakasvatussektor saab tunda äh, kõige valusamini neid samme. jah, äh, tihtipeale aruteludel me kuuleme, et ärge unustage seda et, et kolmkümmend kaheksa protsenti heitmetest tuleb äh, hallatavatest pindadest, nii et pinnasega peab tegelema mitte ainult loomakasvatusega üksi. nii et on vaja horisontaalselt tegutseda kõikide sek-, sektorites ja ühiselt. nüüd plusse. jah, heitmete vähendamine on raske. ja põllumajandussektor on teistest sektoritest maha jäänud, kui me vaatame heitmete vähenemist aga see ei ole sugugi võimatu ja väga kulukas vähendada heitmeid nimelt maakasutus, põllumajandus saab tõesti juhtrolli etendada heitmete kõrvaldamisel atmosfäärist ja panustada sellesse protsessi ja saab juhi rolli haarata. selline võimalus praegu on. tähtis on, et positiivne edasiliikumine toimuks, mitte et ei vaadataks seda kui ainult negatiivset kohustust. ja lõpetuseks, enne kui ma Kellile jälle tagasi annan jutujärje siin räägiti palju impordis, et me impordime ühte ja ekspordime teist. mina ei ole kaubandusekspert. ma ei tea sellest palju, aga ma tean, et lekke mõju, ähm, kliimajõupingutused Euroopa Liidus, äh, kui meie tegeleme heitmete vähendamisega ja vähendame selleks tootmist või kärbime tegevusi Euroopa Liidus, siis kuna toiduainetega toiduainete nõudlus eh, on püsiv, siis see tähendab seda, et me peame importima rohkem. atmosfääril aga samas ei ole mingeid eelistusi, millise riigiga tegemist on. atmosfäär on globaalne, ükskõik siis, kus mm, toodetakse neid mandleid või eh, loomi, kannatab atmosfäär ka seal. ja Keili rääkis siin tarbimisest, me peame siis mõtlema hoopis tarbimise peale ja mitte ainult äh, seoses põllumajandusega, kaubandusega ja ka äh, tarbijate seisukohast. ja viimane märkus, see seondub esimese märkusega, millega mul jäi vastamata. et kuidas motiveerida põllumehi tegutsema? ma arvan, et see on tähtis. tähtis ei ole mitte ainult saavutatud tulemused, vaid see, kuidas te nad olete saavutanud. ja üks oluline asi on, et kui me mõtleme tulevikupoliitikate kujundamise peale, siis on vaja, et valitseks suurem usalduskultuur. ühelt poolt põllumehelt ja teiselt poolt Äh, organisatsioonid ja asutused. aastate pikku me oleme näinud, et meil on väga range kontrollirežiim ja sellel on olnud hea põhjendus, et tähtis on, et äh, toetusi kasutatakse õigesti ja maksumaksja raha mm, peab olema kasutatud õiguspäraselt, aga äh, siin võib tekkida tekkida selline soovimatus otsuseid langetada ja kaob motivatsioon põllumeeste hulgas tegutseda koha peal. ja liikmesriigid loomulikult peavad kavandama oma süsteemid ikkagi sellele mõeldes, aga me peame mõtlema toetuste tase, meie stiimulite peale ja peame mõtlema ka, kuidas neid toetusi on kujundatud. võib-olla peaks ikkagi tulemustele ennekõike orienteeruma. väga palju sellest tööst, mis me teeme, näitab meile, et meil on instrumentaarium tööriistakast olemas, aga miks siis tulemused koha peal kesiseks jäävad? põhjuseks on see, et põllumehi põllumeestel puudub motivatsioon ja liikmesriigid ei taha võib-olla ise ka meetmeid äh, rakendada, aga kui seda on tehtud, siis koha peal jääb vajaka soovist tegutseda. nii et selle peale peaks ka mõtlema. <clears throat> suur tänu. sellega me lõpetame arutelu antud teemal suur tänu külalistele suurepärase töö eest, väga põhjalike ettekannete eest ja vastuste eest meie liikmete küsimustele. ma eeldan, et teie töö ja teie uurimused saavad olema kasulikud meie tööle, vaatamata Brexitile kohtume taas suur tänu suurepäraste ettekannete eest. Tibor Sani on kohal. tema on meie raportöör viimase päevakorrapunkti osas, milleks on siis äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks. Tibor äh, on nagu öeldud raportöör eelarvekomisjon on vastutav komisjon ja nagu igal aastal põllumaja eelarvekomisjon võtab vastu kolmepoolsete kõneluste mandaadi, mis puudutab järgmise aasta eelarvet. antud juhul siis kaks tuhat kaheksateist muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kuues aprill. põllumajandus moodutab üle, moodustab üle neljakümne protsendi eelarvest. seepärast on ka selge, et me koostame arvamuse eelarve kohta. seega annangi nüüd sõna härra Saanile kes tutvustab oma arvamust. suur tänu, esimees. hetkel on äh, meil käsil varajane staadium alles selle projekti osas, kuid me ilmselt võime juba olla ühel meelel selles osas, et põllumajandus ja maaelu areng on äh, Euroopa Liidu eesmärkide osas üldsegi, see pole üldsegi mitte küsimärgi all valdkonnad, mida ma mainin oma arvamuses, neid saab äh, võib-olla veel laiendada lõputult. seepärast äh, võtkem päris selge seisukoht selles suhtes, mida me tahame saavutada aasta kaks tuhat kaheksateist eelarvega. arvamuse projekt, see on muidugi väga tehniline eelkõige, äh, sisaldab mõningaid uusi aspekte mida tuleb ka tõhustada, nagu näiteks aktiivse põllumajandustootja klausel, tootjagrupid ning võitlus ebaausate kaubandustavade vastu. ma olen kindel, et arukad lahendused nii põllumajanduses kui maaelu arengus vajavad täiendavat uurimist ja kasutamist, samuti mainin, seepärast ma mainin seda ka oma arvamuses. minu arvamuses tervitatakse uusi turuvaatluskeskusi ja teha, siin tehakse ettepanek ne, neid veelgi tõhustada. esimees, head kolleegid, ootan huviga teie ja hea meelega igasuguseid teie muudatusettepanekuid ja muidugi äh, koostööd variraportööridega. ootan koostööd kõikide fraktsioonide või kolleegide poolt, nii et see on selline üleskutse minu poolt ja suur tänu. suur tänu. kas te ei karda, et äh, seda panust saab olema päris palju? härra Pelder on esimene kõneleja Eh, tänan, härra esimees. tänan, härra raportöör. esiteks suur tänu selle huvitava arvamuse projekti eest. mõned märkused minu poolt. ja arutelu jätkuks. põllumajanduse eelarve, mis on tugev, on vajalik, kuna põllumajandussektori ees on terve rida väljakutseid. arvamuses võiks võib-olla mainida seda, et eelarve peaks olema vähemalt nii sama suur kui eelmine. et jääksime eelmise aasta tasemele. teine märkus, lihtsustamine. ma arvan, et on õige rõhutada, et on vajalik lihtsustada eeskirju ja selle, seda võimalust ei tohi jätta kaotama, kasutamata. kolmandaks, mul on väga hea meel, et mainite tootjate organisatsioone. reeglid ei ole alati väga selged, see äh, ka hirmutab põllumehi, kes, kes äh, ühinevad ja seda juhtub ka minu koduriigis kaks asja, need kaks asja peavad käima käsikäes. vastasel korral ei saa toetusi kasutada sektorisiseseks koostööks. tulevates aruteludes saab meil kindlasti olema ka edukas koostöö, aitäh. suur tänu, härra Andrei. tänan, härra esimees. Äh, lühidalt kõigepealt äh, suur tänu Äh, raportöörile suurepärase töö eest. rõhutaksin ühte aspekti eriti. ehk kakskümmend euro, kakskümmend miljardit eurot ei ole lihtsalt piisav. kakskümmend miljonit eurot ei ole praeguste kriiside lahendamiseks piisav. kui me räägime veterinaar- ja fütosanitaaria valdkonna meetmetest. linnugripp on endiselt äh, problemaatiline ja selle ulatus on suurem kui viimastel aastatel linnugripp on kriis ja pole lõppenud. ja samas on ka sigade katk ning äh, Xylella fastidiosa. seepärast mina ütleksin, et kakskümmend miljonit eurot on ebapiisav järgmiseks aastaks ja kasutan võimalust siinkohal, et pakkuda välja pilootprojekt viinamarjakasvatussektoris, selleks et meil võiks olla Euroopa-ülene juhtimine võitluseks viinamarjastanduste hävinemise vastu. igal aastal kahaneb kaheksa kuni kaksteist protsenti sektori tootlikkus. see ei ole mitte väike probleem viinamarjakasvatuse jaoks. Pani poseł Miller järgmisena saab sõna kolleeg Meegel. ma tänan, minagi tahan raportööri südamest tänada, ütleb proua Müller nende ettepanekute eest. Need on huvipakkuvad ja tähtis on, et meie eelarve jääks alles ja me peame selle nimel tõesti äh, võitlema. ja ma ei taha, et toimuks pidevalt ümberpaigutamised teistesse sektoritesse ja veel oluline on see, et vahendid äh, kriiside ohjamiseks, ähm, kui neid ei kasutata, siis äh, mis nendest rahadest saab, mida siin silmas peetakse? ja veel tahaks rääkida tootjaorganisatsioonide teemal ei ole eriti raske asutada tootjate organisatsiooni, kui sellega saab vahendeid suurendada. meil on liidertoetused ja kaasfinantseerimine juba olemas selleks ja veel tahaks selgust saada nende arukate lahenduste koha pealt see on pisut ebaselge ja pilootprojektide tähendus ja tähtsus, võin oma kogemustest öelda, et ei ole selge, kas pilootprojekte tõesti, pilootprojektiga on nii, et kaks aastat nad, neid toetatakse, nad kestavad ja siis pärast seda kaovad lihtsalt ära. me teeme selle kohta veel omad muudatusettepanekud. jaa härra Jaar. ma tänan, suur tänu ka raportöörile ja tänu sellepärast, et see on lühine seisukoht ja ettepanek ja väga sihipärane. Tibor, sa oled jah, väga konkreetselt teema piiridesse jäänud ja see on väga hea. jah, turule järele, turuvaatluskeskus nagu seitsmendas kirjas toetan Mm, ja tähtis on ka eh, eh, üheksas, et meil oleks tõesti eh, kriisidega võitlemiseks piisavalt vahendeid ja kakskümmend miljonit meie arvates ka ei ole piisav summa. ja ootan juba variraportööride kohtumist. ja mul on veel neli jätkuküsimust. ei ole päris selge, lõike eh, teises lõikes, mida siin silmas peetakse. et eh, kõik peavad ikkagi põllumajanduse eelarvesse jääma, kõik summad, kõik varud peavad jääma, mida siin silmas peetakse. nüüd neljas lõige. Eh, jah, siin räägitakse aktiivsest põllumajandustootjast, sellest klauslist. jah, me oleme pikalt selle üle vaielnud jah, ühelt poolt volinik äh, pakkus välja uue definitsiooni, see tekitab probleeme rakendamisega, aga me võime selle äh, üle arutleda edasi, et mida, keda siin silmas peetakse. ja proua Müller, kuus ja arukad lahendused. jah, mina paneksin siia peale arukate veel innovaatilised, kui tohib. Äh, siis oleks okei okay. ja nagu teised kolleegid Äh, ka mina leian, et põllumajanduseelarve peab jääma stabiilseks. ja nüüd Brexitit äh, silmas pidades tuleb see ära nimetada. ja seni, kui meil lahutusprotsess veel käib, on Ühendkuningriik äh, Euroopa Liidu liige ja tal on kõik kohustused ja õigused, mis sellega seonduvad. nii et meil peaks olema kõik eelarvelised vahendid äh, Eh, olemas põllumajanduseelarves selle perioodi jooksul. aga me räägime nendest asjadest veel variraportööride kohtumisel. seniks aitäh. Tibor, Tibor wzorował się na Twoich opiniach i stąd taka. tänan väga. Tibori jaoks oled sa eeskuju, aga nüüd härra Nikolson uh,. Thank you very much. suur tänu, esimees alati, kui ma kuulen juttu sellest arukast, arukatest asjadest, lihtne on olla arukas Brüsselis. kõik need programmid, mis peavad olema arukad, kui need nüüd koha peal tuleb ellu rakendada, siis nendest saab täielik õudusune nagu. kogu bürokraatia, mis sellega kaasneb, see lihtsalt ei tööta. aga tegelikult tahtsin rääkida ühest teisest asjast me kõik teame, et et meil on kõik need kriisid, et on vaja rohkem teavet, kiiremini teavet saada liikmesriikides. ja, ja siis tuleb ka tegutseda vastavalt. kui me selle, seda tahame, me nüüd olemasolevad organid lammutame ja tahame uued moodustada, kuidas see siis aitab meid? mina tahan näha vähem dubleerimist. tundub, et me pidevalt jätkame seda, muudkui dubleerime, vanad organisatsioonid jäävad alles ja uued tekivad juurde ja mitte keegi ei tee seda, mida peaks olema võimalik teha, sest uued tulevad alati peale. enne kui uusi asju loome, dubleerigem vähem. oleme, kuulsime seda just kliimamuutuste arutelus me ei tea, mis meie ees täpselt hakkab juhtuma. mina usun, et meie kohustus on see koht, kus me elame, anda üle paremas tingimustes, kui me selle ise pärandiks saime. me peaksime võib-olla rohkem kulutama sellele raha. räägitakse kliimast põllumehed saavad raha kulutada ainult paljudele nendele valdkondadele. kui neil on seda piisavalt alles pärast seda, kui nad on oma töö ära teinud, kõik need nõuded täitnud. kui inimesel on põllumajandusettevõte ja raha ei ole piisavalt selleks osta toitu perele, teha, mis on vaja teha siis mis esimesena satub löögi alla, kõik need ilusad mõtted, mida me kuuleme hästi. aga kui raha, kui raha on piisavalt, siis jah, ja kui raha ei ole, siis seda teha ei ole võimalik. härra Nikolson on meid nüüd maale, maa, maapinnale kenasti tagasi toonud ÜPP ellurakendamine eeldab, et me oleksime arukad ja põllumehed on arukad inimesed. ma ei usu, et äh, oleks siin eriti vaja muret tunda selle üle. põllumehed on targemad ja innovatiivsemad, kui me arvame, isegi ilma Brüsseli abita. aga nüüd tegi äh, Agri, kas keegi sooviks sõna? Dobry wieczór, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Tere õhtust kõikidele, daamid ja härrad. Tänan teid kommentaaride eest. Tahaksin tänada raportööri lühikese ja kena arvamuse eest, nagu siin ka teised ütlesid. Ka mina üritan omalt poolt sama. On paras dilemma rääkida asjust, mida me veel ei ole näinud. Ja me veel ei ole näinud järgmise aasta eelarvet seepärast ka minul on dilemma, kuidas nüüd kommenteerida teie kommentaare millegi kohta, mida te veel näinud ei ole. komisjon on üritanud koostada eelarvet, mis annab piisava rahastuse selleks, et oleks võimalik ÜPP-d ellu viia, nagu me leppisime kokku kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformis. me ei saa igal aastal uuesti koostada ÜPP põhimõtteid. me koostasime õigusakti selleks, et võiksid tekkida uued algatused, milles ei ole veel kokku lepitud, milles ei lepitud kokku reformis aastal kaks tuhat kolmteist. loomulikult volinik Verhoigeni ja teiste volinike jõupingutused lihtsustamise alal toovad muidugi pisut värsket õhku meie poliitikasse, kuid me jääme siiski raamidesse, milles me leppisime kokku aastal kaks tuhat kolmteist. nüüd eelarve, mille me teile esitame mais, tagab otse toetusteks pise-, piisava eelarve, otse, otsetoetusi nende puhul on siis tegemist kolmanda äh, rakendusaastaga ja tuginedes kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda aasta kogemusele, rakendamine koha peal saab olema oluliselt parem. see peegeldub ka meie eelarve ettepanekus. mis puudutab äh, tu-, turukulusid, see on, see on kahanenud pisut võrreldes aastaga kaks tuhat kuusteist ja seitseteist nagu te teate, viissada miljonit eurot pakett aastatel kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. sellel ei ole mõju kaheksateistkümnenda aasta eelarvele. juba võime öelda, et eelarve kaasab soovi äh, puu- ja juurviljasektori jätkuvateks meetmeteks vajadused kahanevad, tegemist on juba neljanda aastaga selle meetme puhul. rääkides nüüd äh, loomahaigustest ja teistest võimalikest turukriisidest, komisjon on väga ettevaatlik ja tähelepanelik, jälgib turgu ja kui on vaja tegu, tegevust, siis äh, selleks puhuks on meil olemas ka ähm, parand- e, paranduseelarve, mida me saame teile esitada. ja siin me saame täiendavaid taotlusi teha eelarvevahenditeks, kui vajadus tekib. mis puudutab teist sammast, siis maksete vajadus on suurem, kui oli aastatel kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist, kuna programmid on hakanud saavutama oma täiskiirust ja me oleme rakendamisega väga rahul. programmide lõpetamine on eelmise perioodi osas praktiliselt lõppenud, nii et selleks enam midagi vaja ei lähe ja mis puudutab pilootprojekte, nagu ikka, on teie ettepanekud meie jaoks igati huvitavad ja me leiame, et komisjoni ettepanek eelarveprojekti osas loodame, et leiab ka teie komisjoni toetust. tänan. suur tänu. on näha, et teil on palju teavet siiski järgmise aasta eelarve kohta, mis on ka igati mõistetav, kuna komisjon ju selle eelarve looja. mis puudutab turumeetmeid, see sõltub väga palju välistest faktoritest. kriisidel on selgelt mõju ja raske on kokku sobitada vahendeid ja vajadusi aga järgmisena annan sõna raportöörile lühikeseks vastuseks. suur tänu, härra esimees. tänan ka kõiki sõnavõtjaid väga väärtuslike märkuste eest. nagu ma alguses ütlesin, regulatiivsetel põhjustel raporti praegune seisund on, on selline, et on pigem tehniline kui poliitiline. see muidugi laieneb tänu teie ettepanekutele. ja just meie ülesanne ongi jätkata, lisada nüüd siia poliitiline sisu. nagu me, me, kuna me veel ei ole eela-, eelarvet näinud, siis see on pisut problemaatiline, kuid selle probleemi me oleme eelmistel aastatel suutnud äh, ületada, asi on käinud paralleelselt, komisjon on tulnud oma ettepanekutega ja meie siin oleme oma eelistused välja töötanud ja suunised. nii et ma lihtsalt pakun välja, et mis iganes äh, ettepanek meil siis tuleb, et siis Euroopa Parlamendil on siin oma roll ja loodetavasti komisjon igati austab meie seisukohti. mõned sõnad kommentaariks erinevate fraktsioonide sõnavõttudele. raportöörina loomulikult olen ma igati avatud teie nägemusele parlamendi nägemustele. lihtsustamine on kohustuslik, väga hea. ma mõistan, siis ma selles suunas ka lähen. sama. sanitaarküsimused. viimased skandaalid, mida me oleme näinud, tõepoolest peegeldavad äh, meie praeguse süsteemi nõrkusi sellele tuleb äh, reageerida ka eelarve kujul. nüüd definitsioonid on tähtis küsimus. ma loodan, et kui meil on, kui meil on olemas hea definitsioon, siis on tore. siis võime öelda, et jah, et just nii tahame me asju näha, sellesse oleme uskunud, aga kui definitsioonid arenevad siis me, siis me võime teha äh, üks, kaks, kolm või neli sammu. komisjon ütleski, et nende jaoks on väga tähtsad pilootprojektid, mis on elujõulised. ja ka meie tahame seda. et pilootprojekt oleks tõhus, siis toet-, jah, me tahame siis sellega ka edasi minna ja arukad lahendused, see küsimus. et millesse me siis usume, et mis on arukas põllumajanduses? ma tänan tõesti südamest teid. pärast seda esimest mõttevahetust ja vaadates ringi, kas te nooguta, noogutate või ei, ma arvan, tõhusus oli siin võib-olla see ühisnimetaja. ja suur tänu kõigile. Dziękujemy. Poprawki składamy do, do... ja aitäh. muudatused tuleb kahekümne kuuendaks aprilliks esitada kella üheks pärastlõunal. aitäh! härra Saani, aitäh selle arutelu eest. ja kohtume siis homme kõik, ma saan aru, nii et meeldivaid äh, lihavõtteid neile, keda siin ei ole ja ülejäänud meist kohtuvad homme hommikul kell üheksa, pärastlõunal kell kolm. loodetavasti suudame homme pärastlõunal varakult lõpetada. aitäh, meeldivat õhtut ja näeme homme!